jaoks. ma olen alati olnud selline mõõdukas moderaat, aga kõigele vaatamata olen püüdnud alati kaitsta õigeid väärtusi, minu valijate väärtusi. Euroopa on väärt, et tema eest võidelda. Euroopa on ra rahutanner ja loodetavasti minu järeltulijad eh, kunagi ei loobu sellest võitlusest, võitlusest Euroopa eest, see on võitlus, mida tasub pidada. La parole est à monsieur Zoffoli pour deux minutes au nom des socialistes et démocrates. kolleeg Zoffoli, kaks minutit sotsiaaldemokraatide nimel. mikrofoniga, palun Monsieur Zoffoli, il n'y a pas de micro. mikrofon ei ole sisse lülitatud, härra Zoffoli endiselt ei ole. kas nüüd on mind kuulda? esmakordselt Euroopas pärast pikka vastuseisu, pärast äh, üle kümne aastat pikkust äh, arutelu ühtsete normide osas äh, paneme nüüd paika raskesõidukite CO2 heitenormid. raskesõidukid moodustavad kuus protsenti üldisest heitekogusest Euroopa Liidus. lisaks ambitsioonikatele, kuid saavutatavatele CO2 heitenormidele oleme pannud paika ka vastavusnorme, normeid äh, see puudutab äh, ka äh, mootorikatseid või teiste reaalsete sõidutingimustes, mitte ainult laboritingimustes. Need andmed on väga vajalikud selleks, et hoida ära diiselgeidi laadseid tulevasi skandaale. Need testid võib läbi viia ka sõltumatud kolmandad osapooled ja komisjonis on palutud ka metoodikat hindamaks raskesõidukeid kogu olelutsükli vältel, alates nende planeerimisest kuni prügiladesse jõudmiseni. eesmärgiks on elektriraskesõidukite kasutuselevõtu edendamine ja kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks peaks olema miinimum äh, ähm, kohustus kaks protsenti äh, sõidukipargist äh, ja elektrisõidukite puhul tahetakse liiguda edasi ülemineku suunal raskesõidukite vallas praegu kasutatakse äh, traditsioonilisi kütteallikaid, aga oluline on toetada ka selle sektori töötajaid selleks, et see üleminek muutuks jätkusuutlikuks eh, nii sotsiaalses kui keskkonna eh, valdkonnas eh, Euroopa on pidevas liikumises, Euroopa peab liikuma uue mudeli suunas, nii et käsikäes toimiksid nii see sektor kui ka keskkond, aitäh härra Demesmaker, poolteist minutit ECR nimel. homme pärastlõunal toimub eh, meil eh, siin viimane hääletus, taaskord tekib meil võimalus hääletada konkreetseid meetmeid eh, võitluses kliimamuutuste vastu see puudutab raskesõidukite CO2 heitkoguseid mis annavad äh, veerandi heitmetest maanteetranspordis ja need heitkogused äh, pidevalt kasvavad, sealhulgas ka minu koduriigis äh, Flandrias. kui me soovime tõesti kliimalepingut täita, siis tuleb muuta raskesõidukite park keskkonnasõbralikumaks, puhtamaks. see on ääretult olulise tähtsusega, nii et tuleb CO2 heitkoguste alandamise standardid Äh, sätestada ja liikuda ka nullheitmetega sõidukite suunas. Äh, me oleksime soovinud näha, et äh, see ettepanek oleks ambitsioonikam, aga, aga see on vähemalt samm õiges suunas. nii palju inimesi surevad enneaegselt saastunud õhu tõttu. Need standardid tagavad kütuse kokkuhoiu, mis on hea ärilises mõttes, hea tarbijatele ja lõpetuseks on vaja tagada ka toodete standardimine. selleks on vaja investeeringuid, innovatsiooni. kolmandad riigid, Hiina ja teised on astunud siin samme ja Euroopa ei tohi maha jääda. E. härra Torvalds, ALDE nimel kaks minutit. proua president tahaksin äh, alustada kõigepealt sellest, et äh, tänada oma kolleege, kaastöötajaid, kes on äh, aastate vältel läbirääkimiste käigus minuga koostööd teinud. olen teinud head koostööd Bas Aikhul, Aikhutiga, Christopher Velneriga äh,, Kristofel äh, kaebas, et ta on siin aastate jooksul natukene halliks läinud, ma ei tea, vaatan nüüd siin voliniku suunas ja vaatan, kui ma ise peeglisse vaatan, siis äh, tegelikult polegi oluline, et me oleme halliks läinud, oluline on meie töö ja tulemused. ees seisab väljakutse, killustumine. on selliseid tootjaid, kes äh, täidavad raskusteta eesmärke ja on teisi tootjaid, kelle jaol on väga raske neid eesmärke täita ja see teeb olukorra väga keeruliseks. ja on veel üks raskuspunkt, nullheidetega mm, sõidukid, nullheidetega autod, mm, elektriautod. E, nii et me peame seadma endale kõrgeid eesmärke, kui me e, soovime e, edasi liikuda, kõik sõltub sellest, kui palju me investeerime tulevikus puhtasse energiasse, seda meil on vaja tulevikus. meil on vaja alternatiivseid kütuseid, me peame hea seisma selle eest, et heitkogused oleksid madalamad kui praeguse elektri puhul ja kõige suuremaks väljakutseks, kui vaadata tulevikku, tuleneb sellest, millest rääkis Bass oma sõnavõtu alguses. see tuleneb sellest, et me peame selle õigusakti täitmist kontrollima järgmiste aastate jooksul. see jääb järgmisele parlamendile ja järgmine parlament juba teab, millega tuleb hakata tegelema. oluline on see, et see, mis on kirja pandud, see ka ellu rakendatakse, et eesmärgid täidetakse ja ka komisjon peab hea seisma selle eest, et öeldakse õigeid asju, tehakse õigeid asju ja baas ja mina ja teised ehm, loomulikult anname enda poolt parima, et kõike seda ellu rakendada. Questions? Eh, härra Torvalds, teil on sinise kaardi küsimus, olete nõus vastama? härra Rüvik, palun. tahaksin tänada kolleeg Torvaldsit, sest eh, CO2 heitmed on loomulikult suur probleem. ning siin tuleb mõelda raskeveokite kogu elutsüklile, kogu tootmisele ja kasutamisele. kas te usute, et eh, et eh, sõidukite kasutamine linnades ja nende nutikas parkimine võiks aidata vähendada CO2 heitmeid. Eh, suur tänu selle väga huvitava küsimuse eest. ma usun, et kõige olulisem asi, mis meil eh, linnades on vaja, ei ole mitte niivõrd nutikad autod, vaid nutikad juhid ma ei tea, kas härra Rüübikil õnnestub leida selliseid nutikaid juhte, mina mm, igal juhul soovitaksin seda teha. meil on erinevad tehnilised vahendid, aga neid tuleb kasutada, et hoida kõike kontrolli all ja tehnoloogiat ei, ei tohi karta, ei tohi karta neid võimalusi, mida tehnoloogia pakub ja kui me ei karda, siis õnnestub meil see olukord veel ära päästa. suur aitäh ja nüüd saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Ekk, teil on poolteist minutit, palun. suur aitäh, kallid kolleegid parlament, komisjon ja nõukogu, ma olen neid sageli kritiseerinud sellepärast, et langetatud on otsuseid, mis pooldavad pigem tööstust ja teevad kahju elanikele ja loomadele kui Buzz Eichhout ja variraportöörid on saavutanud midagi head, homme hääletame me esimese määruse üle, mille eesmärgiks on vähendada raskesõidukite CO2 heiteid ja seda vaatamata tugevale vastuseisule, mis on tulnud erinevate valitsuste, eelkõige Saksa valitsuse poolt ja teatud äh, ettevõtete poolt see äh, raport läheb kaugemale kui komisjoni esialgne ettepanek ja see on oluline samm edasi keskkonnakaitse valdkonnas, aga sellest ainult üks ei piisa. meie ees on veel väga palju tööd väga paljudes valdkondades. täna pean ma siin kojas oma viimast kõnet ning järgmise mandaadi ajal mina enam siia ei tule ja seetõttu ma palun, et oma tulevastes otsustes artikkel kolmeteistkümnes Lissaboni leppes on ka kirja pandud, ma palun, et te võtaksite arvesse miljardite äh, loomade huvisid, keda meie äh, huvides mis äh, aretatakse, peetakse ja tapetakse. ja mm, on ülim aeg poliitiliseks paradigma muutumi-, muutumiseks äh, ja Euroopa Liidu peamiseks eesmärgiks ei peaks olema mitte ainult majanduskasv, vaid kõikide elusolendite ja meie planeedi heaolu ja seda ootavad Euroopa kodanikud teilt äh, suur,. suur-suur aitäh, äh, kõike head teile ning äh, palju edu teile tulevastes poliitilistes otsustes, aitäh! suur tänu! suur aitäh, kallis kolleeg Ekk. Teile tahetakse esitada sinise kaardi küsimus, olete te valmis sellele vastama? palun, kolleeg Liise jah, suur aitäh, austatud kolleeg Eke, jah, loomulikult ma tahaksin teile soovida kõike head edaspidiseks, aga mul on siiski ka üks küsimus. kust te, tuleb see informatsioon, et see, mis eh, praegu laual on, läheb kaugemale mm, komisjoni eh, ettepanekust, minu arvates on see üsna eh, võrreldav sellega, mis komisjon välja pakkus ning Saksa valitsus on ka teatud näitajatega välja tulnud ning tegelikult see, mis meil on, on väga mõistlik ja see ei lähe kaugemale tegelikult komisjoni esialgsest ettepanekust no,. Damit... Äh, mida ma tegelikult sellega öelda tahtsin, on see, et äh, mõningates punktides äh, oleme me läbirääkimiste käigus saavutanud eesmärke, mis komisjoni ettepanekust lähevad kaugemale ja see Äh, on midagi, mille eest me võlgneme tänu äh, raportöörile äh, härra Eichhautile, kes võitles väsimatult selle eest, et ambitsioonikas raport oleks tema töö viljaks ja seetõttu ma tahaksin teda kogu südamest tänada, aitäh! suur tänu ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna kolleeg Adeli ja teil on kaks minutit, palun, Karima! head kolleegid! käesoleval nädalal käis meil siin Greta Thunberg, keskkonna eest seisja, kes rõhutas vajadust kohe tegutseda. ja ütles, et meie, poliitilised otsustajad, peaksime praegu rakendama meetmeid, et tulevased põlvkonnad saavad elada meie planeedil tervet elu. kui me tahame tagada inimeste tervise, vähendama saastet, siis peame tegutsema vastutustundlikult ning panema transpordisektori oma panust andma nagu teisedki sektorid. Euroopa teedel on viis protsenti raskeveokeid, ent ometi toodavad nad kakskümmend viis protsenti ehk veerand tee, maanteetranspordi CO2 heitmetest. kui me soovime täita COP kakskümmend üks eesmärgid ja päästa meie kliima ja planeedi, on viimane aeg lõpetada niisugune tasakaalutu olukord. meie, meile esitatud tekst, mis hääletusele läheb, on esimene samm CO2 heitmete vähendusel kolmkümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, kakskümmend viis protsenti kahe tuhande viiendaks aast-, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. ning see tekst läheb kaugemale komisjoni ettepanekust ja muudab olukorra paremaks, muudab õhukvaliteedi paremaks, see on võit. ning mida see võit meile näitab? ta näitab, et kui me, parlamendiliikmed, kuulame inimeste soove noorte soove, kes iga nädal avaldavad meelt, et kliimat päästa, kui me ilusatelt sõnadelt lähme üle tegudele, siis saame asjad lükata liikuma õiges suunas. me võime olla uhked, ent ettevaatust käia on veel pikk tee. kui me soovime tagada meie lastele võimaluse vabalt hingata, vabalt elada, nautida meie ilusat planeeti, siis tuleb homme seda teksti hääletada, sellepärast et see hääletus on hääletus kliimatoetuseks. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel sõna kolleeg Lanchini, teil on kaks minutit, palun, suur aitäh, lugupeetud president ähm,. transpordisektor on väga oluline nii Euroopa Liidu äh, ühiskonna jaoks, liikmesriikide jaoks äh, äh, kui ka majanduse jaoks ja see äh, koda siin äh, kipub sageli us-, us-, unustama selle aspekti ja ei kuula Euroopa tootjate ja selle sektori häält. Äh, ja äh, siin tekstis räägitakse üleminekust nullheitmetega mm, süsteemile, aga siin on räägitud elektrisõidukite tarvitusele võtust äh,, Mm, ja tegelikult algusest peale oleks pidanud ette nägema tehnoloogiate, erinevate tehnoloogiate kasutamise ning oleks pidanud ette äh, nägema pigemad äh, tähtajad selleks, et äh, aidata ja mõelda ka ettevõtjatele. ja mis nüüd puudutab äh, pikamaa äh, äh, maanteetransporti, siis see dokument kahjustab seda valdkonda, see kahjustab erinevaid liikmesriike ja konkurentsi Euroopa Liidus. ja Euroopa hakkab tulevikus sõltuma sellistest riikidest nagu Hiina, kust tulevad meile materjalid uute tehnoloogiate ja mootorite tootmiseks. lisaks sellele, nagu pressis on ka äh, räägitud, äh, siis äh, tegelikult ei ole ka see elektrimootorite kasutamine, kasutuselevõtt mm, piisav lahendus. tuleb vaadata, et, et kaotsi ei läheks ka töökohad. Mm, näiteks Saksamaal on väga suur autotööstus, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib minna lausa seitsekümmend kolm tuhat töökohta eh, selles sektoris kaduma nende muudatuste tõttu oluline on panna eh, paika mõistlikud normid, et nad eh, tagaksid meile need eesmärgid, mida me tegelikult tahame saavutada. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Sosnitš, teil on üks minut. Nie ma pojazdów zeroemisyjnych. Przestańcie powtarzać to kłamstwo nullheitmega sõidukeid ei ole, lõpetage selle vale levitamine oma dokumentides, sellist asja ei ole olemas. lähitulevikus ei hakka ka olema, see on turundustrikk, elektriautotootjate vale, need niinimetatud nullheitega sõidukid. Nad saastavad mitte sel ajal, kui nad liiguvad või sõidavad, aga nad saastavad elektrijaamade kaudu. lõpetage selle vale levitamine. Mm, te olete soovinud seda debatti, see teil nüüd on, te võite siin karjuda, et te tahate ühte ja teist asja piirata, aga kui pole tehnoloogiat, mis aitab seda piirata, siis, siis on olukord selline, et Ehm, saastus äh, lihtsalt to toimub mingi teise koha peal ja see võib äh, kokkuvõttes heitkoguseid suurendada, kui vähendada. see raport on täiesti vastutustundetu suur tänu ja järgmiseks äh, saab sõna kolleeg Liise, teil on poolteist minutit. suur aitäh, austatud kolleegid väga hea on see, et me homme neid äh, norme, heitenorme äh, hakkame heaks kiitma raskesõidukitele ja me kõik peame äh, kliimakaitsesse panustama, see, mis siin laual on, on täiesti võimalik. väga hea on see, et sotsiaaldemokraadid ja rohelised on Mm, äh, kaasasse panutanud, ma tahaksin härra Eichhauti pragmaatilisuse eest tänada ähm, ja ta on olnud nõus ka sellega, mida äh, Rahvapartei on soovinud ja komisjon ka ja Christopher Fjellnerit tahaksin ma ka tänada tema pühendumise eest mitte ainult sellele teemale, vaid ka teistele teemadele, aga ma tahaksin äh, siinkohal kasutada ka võimalust ning tänada ka volinik Miguel Arias Canietet, kes on pidanud palju kriitikat taluma, aga ma arvan, et eh, isegi need, kes teda toona eh, kritiseerisid kuulamise ajal, peavad nüüd tunnustama, et me oleme tegelikult kliimakaitse vallas Euroopas palju ära teinud ja eh, tegemist on viimase õigusaktiga, mille me siin parlamendis vastu võtame ja seetõttu suur-suur tänu volinik Kanietega teile. me peame nüüd jätkama selle tööga ja ma usun, et järgmise mandaadi ajal on väga oluliseks teemaks ka äh, raudteevaldkond. jah, vähem saastavad raskesõidukid on väga tore, aga me peame rohkem inimesi ja kaubu äh, raudteedele viima ja mm, ja me peame selle teemaga äh, siis tööd tegema järgmise mandaadi ajal suur,. suur-suur tänu tähelepanu eest! aitäh! ja äh, härra Liise, teile äh, tahetakse esitada sinise kaarti küsimus äh,. härra Sosnetšil on küsimus teile, olete te valmis vastama? hea meelega, palun, härra Sosnetš ja te ütlesite, et me oleme juba saavutanud kliima äh, kontekstis väga palju, aga öelge mulle, mida me oleme siis ära teinud, sellepärast et mina näen ainult seda, et äh, toodetakse uusi dokumente muudkui, mida me täpselt selle kliima heaks siis teinud oleme, aitäh. jaa Äh, kui te küsite äh, äh, seda, siis ma võin öelda jah, et Euroopa oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärgid täidab ja me võtsime vastu dokumendi, meil on nüüd seadusandlikus plaanis eesmärgid paika pandud, millega me lähme miinimumnormidest kaugemale ja see on väga vajalik selleks, et Euroopa oleks muule maailma eeskujuks ja meil on ka reeglid selleks, et eh, energiamahukat tööstust Euroopast minema ei eh, peletataks ja ma arvan, et eh, see kõik näitab, et me oleme väga hea kuldse kesktee leidnud, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Dalli, teil on poolteist minutit, palun, Mirjam. suur aitäh, Äh, suur tänu äh, ja kõigepealt ma tahaksin äh, õnnitleda meie raportööri Bas Eichhauti tehtud töö eest. ma tean, et seda kokkulepet ei ole lihtne olnud saavutada ja väga positiivne on see, et meil on äh, nüüd uus poliitika, millega vähendada CO2 heitmeid, sest et liiga pikka aega ei olnud meil mingeid standardeid raskesõidukitele ja see on äh, äh, kurb olnud, sellepärast et me teame, et need sõidukid mõjutavad äh, kliima soojenemist ja nende mõju kliimale suureneb veelgi, kui me midagi ei ette ei võta ja seetõttu on äh, kätte jõudnud ülima aeg siduvate CO2 heitenormide kehtestamiseks raskesõidukitele. Äh, me liikusime edasi komisjoni esialgsetelt äh, eesmärkidelt ja siduvate normideni jõudmine oli väga keeruline ja mm, me oleme saavutanud palju, ma tean, seda teemat väga hästi, ma tahaksin tänada sotsiaaldemokraatliku variraportööri Damjano Zofolit äh, tõsise töö eest ja tema rolli eest selles, äh, et äh, heale kompromissile ka jõuti. parlamendi positsioon oli suunatud õigele ambitsioonile, me peame oma kliimakohustusi täitma ja ma usun, et puhtamate sõidukite mm, eesmärgi suunas ka raskeveotik-, tehnoloogiate valdkonnas aitab meid eh, edasi liikuda innovatsioon ja meie eesmärgiks on siis nullheitmetega sõidukid ja see on see, mis aitab meil edasi liikuda. ma ootan pikisilmi eh, seda, mida me lähiaastatel selles vallas veel tegema hakkame, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna eh, kolleeg Revo Dallon-Bonfa, palun. aitäh! härra president, lõpuks on Euroopa Liit kehtestamas kohustuse vähendada raskeveokite CO2 heitmeid. transpordikomisjonis sotsiaaldemokraate esindades olen äh, soovinud küll ambitsioonikamat tulemust, ent Saksamaa ja huviesindus on neid eesmärke vähendanud kahjuks on CO2 heitmed transpordisektoris, maanteetranspordis järjest suurenenud viimastel aastatel. see ülevaatamine kaks tuhat kakskümmend kaks, mida ma soovisin õigusaktide muutmiseks, annab meile võimaluse neid eesmärke tõsta. vaatamata liikmesriikide ambitsiooni puudu, puudumisele on meil väga hea, on mul väga hea meel, et see esimene samm on astutud ning esimene kohustuslik meede on laual et vähendada õhusaastet ning tagada meie kliimaeesmärkide saavutamine tulenevalt Pariisi protsessist, mis on suunatud vähemalt äh, planeedi soojenemise peatamisele ja meie kohustuste täitmisele tulevaste põlvkondade ees. Euroopa on võtmas meetmeid äh, saaste vastu ning mul on hea meel, et minu viimane kõne täiskogul rõhutab seda edusammu aitäh. suur tänu ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor, kaks saadikut on sõna soovinud, annan neile ka sõna, kõigepealt kolleeg Faria, teil on üks minut, palun. president. Queria agradecer ao Basek Alt ja todos os colegas que estiveram. E- suur tänu, tahaksin tänada Basek Alti ja kõiki teisi kolleege, kes on olnud kaasatud sellesse töösse mille eesmärgiks on olnud vähendada CO2 heiteid raskesõidukitele. tahaksin tänada kõiki, kes selle mandaadi ajal on teinud erinevate teemade kallal tööd selleks, et koordineerida erinevate sektori panuseid selleks, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärke tahaksin tänada ka proua Talit, kes on lahkumas siit saalist. ja mm, me oleme paika pannud eesmärgid, mis lähevad kaugemale sellest, mis esialgu kokku lepiti, meie frakts-, fraktsioon ähm, leiab, et äh, me ei saa eitada seda, et kliimamuutus eksisteerib, me peame ökosüsteeme kaitsma, me peame vähendama inimtegevusest tekit-, tekkivat mm, saastet, kallid kolleegid, teadlased on häirekella äh, löönud ja see on jõudnud ka noorteni nüüd aga me, mida meie teeme, meie äh, kaitseme äh, nende huvisid, kes tahavad ära hoida äh, heitmete vähendamist. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Kelly, palun, Sean on, Sean, sõna on sinul. Having been involved in the whole climate change agenda olen väga pühendunud olnud kliimamuutuste teemale kogu parlamendi ametiaja jooksul ja tahaksin väga osaleda ka täna. avaldan tunnustust volinik Anietale ehm, sammude eest alates Pariisi kokkuleppest tänase päevani ja ka avaldan tunnustust tänasele raportöörile ehm, nii tänase töö eest kui eh, kogu ametiaja saavutuste eest. tegemist on ühe valdkonnaga tõesti, millega tuleb tegeleda. Ehm, siin tuleb heiteid vähendada majanduse olukord äh, on paranenud. Mm, kui ma sõidan näiteks äh, lennujaama Dublinis äh, kodus, siis ma näen üha rohkem raskeveokeid maanteedel aga me, me ei taha ju transpordi hulka vähendada maanteedel, aga me tahame heiteid vähendada, muuta nad keskkonnasõbralikumaks. ehk me võiksime olla tõesti ambitsioonikamad. see on esimene hea samm ja samm-sammult tulebki asjale läheneda, sellest on abi meie ettevõtlusele kui ka keskkonnale Ehm, suur tänu hästi tehtud töö eest! E- suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd äh, saab komisjoni nimel sõna volinik Arias Kanjete, palun, sõna on teil. aitäh, äh, president, aitäh, austatud saadikud, äh, arutelu eest. kõigepealt tahaksin vastata mm, otsesele küsimusele, mille, mis mulle esitati. küsiti, mida on see parlament teinud kliimamuutuste nimel ja minu vastus on, päris palju on teinud. mida on Euroopa Liit teinud kliimamuutuste vastu võitlemisel? palju on teinud. enne kahekümne neljandat aastat äh, selleks ajaks me oleme endale võtnud ambitsioonikad eesmärgid, et heitkoguseid vähendada ehm, üle ehm, kahekümne kahe protsendi võrreldes üheksakümne üheksa aastaga, nii et me oleme mm, heitmeid äh, tekitanud, aga neid tuleb vähendada ja see parlament viie aasta jooksul on loonud märkimisväärse seadusandliku raamistiku. ma olen kolmkümmend kaheksa aastat olnud poliitikas piirkondlikus riigiparlamendis, Euroopa Parlamendis ja ma ei mäleta kuskilt nii intensiivset õigusloomelist tööd, kui on toimunud selles äh, valdkonnas eh, selle parlamendi ajal. Eh, kõikide parlamendi presidentide ajal eh, koostöö raportööridega, mida ma olen näinud, on olnud muljetavaldav. muidugi te olete teinud ka mu elu raskeks, näiteks taastuvate energiaallikate direktiivi puhul ja see on tõsi. mida me oleme teinud, me oleme loonud mm, märkimisväärsel arvul õigusakte juurde, mis aitavad heitmeid vähendada aastaks äh, kaks tuhat kolmkümmend nelikümmend protsenti, äh, kahe tuhande viiekümnendal aastal kuuskümmend protsenti, nii et äh, see oluline pakett on olemas, suur pakett on olemas. ja on olnud ka poliitiline toetus nendele pakettidele, energiapaketi puhul kaheksakümmend protsenti häältest anti poolt. kliimaküsimustes ähm, seitsekümmend kuus protsenti homset hääletust siia sisse ei ole arvestatud. nii et poliitiline toetus on olnud märkimisväärne kõikidele nendele õig-, õigusaktidele, millega me oleme viimastel aastatel välja tulnud ja see ei ole tavapärane siin kojas. me oleme pidanud dialoogi, me oleme loobunud oma seisukohtadest, me oleme leidnud kompromisse selleks, et seda tulemust saavutada. ma olen osalenud üle kolmesaja viiekümne tunni oma elust olen nendele rasketele dialoogidele kulutanud ja tahaksin tänada teid kõiki selle eest, see töö on olnud suurepärane ja ilma selleta, ilma selle parlamendisaadikute kaasamiseta ei oleks tulemused võimalused. parlament on tugevaks jõuks komisjoni ambitsiooni taga. mul on väga hea meel selle üle. niimoodi peabki toimuma institutsioonide vaheline koostöö ja see on väga äh, väärtuslik äh, tulevastel aastatel, kui neid õigusakte hakatakse ellu rakendama. nii et mm, see parlament on äh, suurendanud ambitsiooni, aga ei ole oma tööd veel lõpetanud. eelmisel nädalal arvamusküsitlus näitas et, et seitsekümmend seitse protsenti parlamendivalimistel hääletajatest otsustavad selle põhjal, millised on seisukohad kliimamuutuste küsimuses, ehk tegemist on väga olulise küsimusega. Euroopa Parlamendi valimistel eh, on kliimaküsimused kesksel kohal ja siin tuleb teha kahte asja. kõigepealt selgitada eurooplastele, mida me oleme viimase viie aasta jooksul ära teinud. ja tuleb rääkida ka sellest, mida kavatsete teha järgmise viie aasta jooksul. sellega te toote rohkem inimesi hääletama, saate suurema toetuse järgmises parlamendis. ja järgmise viie aasta jooksul tuleb meil see pakett lõpule viia, uusi edusamme astuda, teha koostööd selleks, et muuta Euroopa Liit kliimaneutraalseks majanduseks. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik teile ja nüüd annan sõna meie raportöörile Bas Eichhautile, palun. aitäh. kõigepealt, kuna me oleme siin juba kõik tänamas, tahaksin tänada volinikku, volinik Arias Kanietet kogu tehtud töö eest. loomulikult oli hetki, kus me ei olnud ühel meelel ka mina veetsin nii mõnegi tunni nendest tundidest, millele te viitasite koos teiega, aga pidasime alati vastastikku üksteist äh, austavat dialoogi, isegi kui me ei olnud ühel meelel ja teil on õigus, et kliima, liikuvus, energia vallas me oleme palju saavutanud, aga töö ei ole veel lõpule jõudnud tuleb tegutseda kiiresti, et muutuda kliimaneutraalseks majanduseks ja see on väga tugevalt välja tulnud kõnedest ja see on ka üks eh, põhjustest, eh, miks maikuised valimised eh, on nii-öelda kliimamuutuste valimised. ja Peeter Liise, ka sind ma tahaksin tänada. ma võin vastata sulle, et, et mis osa meie parlamendina parandasime, muutsime ambitsioonikamaks, kõigepealt kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk on seaduslikult siduv, mis algses ettepanekus niimoodi ei olnud, see on selge signaal, millises suunas tuleb liikuda, teiseks me saime üle ettepanekus teatud lünkadest, esimene puudutab äh, äh, lisaühikuid, äh, nüüd on võrdlusaluseks nullheitmega sõidukid ja tagasime ka selle, et see, milles osas on äh, paberil kokku lepitud, et see ka ellu rakendataks päriselus, et Dieselgate enam ei korduks. Need kolm elementi on üliolulised, lisaks sellele tehnilised parandused, läbivaatamisklausel ja nii edasi ja nii edasi, aga need kolm kindlasti saadavad signaali investoritele, tootjatele, et tulevik on null või madalamate heitmetega sõidukid ja sellest mööda vaadata ei saa ja see on oluline edasiminek võrreldes algse ettepanekuga, ma tahtsin väga selle vastuse sulle anda ja vaatame nüüd ehm, pärast valimisi, kes siia pääsevad ja mis me saame edasi teha ja ma tõesti loodan, et Euroopa Liit ehm, suurendab ka Washingtonis, New Yorgis oma panuseid suur tänu. ja sellega on arutelu lõppenud, hääletame homme päevakorras on järgmiseks äh, kolleeg Grzybi äh, raport äh, teemal keskkonnahoidlik ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine. kõigepealt saabki neljaks minutiks sõna meie raportöör härra Grzyb. Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki i koledzy, podsumowujemy dzisiaj ponad. austatud volinik, austatud kolleegid, austatud president. terve aasta <clears throat> on selle direktiivi ettepanekuga töötatud keskkonnahoidlike energiatõhusate maanteesõidukite edendamise teemal ning ma võin öelda, et umbes kuuskümmend protsenti inimestest mõistavad, et kaks kolmandikku heitmetest tuleb maanteetranspordist ning avalikus sektoris on vaja tõhusaid, energiatõhusaid mm, seadmeid ja busse on vaja paremaid teenuseid. nii et meil on vaja seada paika tõhusad stiimulid riigihangete jaoks, selleks et äh, lahendada tulevikus paratamatult kerkivaid probleeme. meie eesmärgid on edasipüüdlikud ja me soovisime, et need oleks ühtlasi ka rakendatavad nii riigihangete pakkujatele, nii riikide keskasutuste kui kohalike omavalitsuste hangetel, aga ka avaliku sektori transpordiettevõtjatele. seetõttu on väga oluline Euroopa Liidu toetus, rahaline toetus, eriti uute puhvaste sõidukite soetamisel. direktiivis sea-, sätestatud eesmärgid arvestavad liikmesriikide võimalusi ja võimekust, ent on selge, et mida puhtam on meie tehnoloogia, seda lihtsam on eesmärke saavutada. paratamatult ei laiene need sajale protsendile soetatavast sõidukipargist, et paratamatult rakendatakse ka konventsionaalset tehnoloogiat, näiteks hübriidsõidukid. superpuhtad sõidukid tulevad ainult, ainult äh, pistiksõidukid, need saavad olla ainult pistiksõidukid. me peame püüdlema nullheitmete olukorra poole selleks on vaja taristut, on vaja koolitust ja nii edasi. me soovisime tagada, et meil on paindlik lahendus madala heitemääraga sõidukite osas ning seda soovisime käsitleda ka definitsioonides ning alternatiivkütuste direktiivi definitsioonides samuti ja mul oli hea meel, et komisjon sellega kaasa tuli. see direktiiv puudutab nii Äh, kerge kui raskesõidukeid. ja mul on hea meel, et see mõjutab, aga mõjutab ka raskeveokeid ja busse ning on hõlmatud direktiivi rakendamisalas, alasse. samas tuleb meeles pidada, et busside tootjad, nende käsutuses on parim tehnoloogia ja siin on võimalik välja tuua ettevõtjaid, kes suudavad tõesti konkureerida üle maailma, näiteks Solaris, Lääne-Poola tootja, kust mina pärit olen. Nad toodavad nullheitmetega vesiniku, vesinikkütusel töötavaid busse ja neil on päris palju kliente. ning ma loodan, et see nullheitmete tehnoloogia, biometaan veeldatud maagaas, et kõik need lahendused võimaldavad meil liikuda nullheitmete, heitmete nulltaseme ja parema õhukvaliteedi poole. näiteks biogaasi hakatakse tulevikus kasutama tõhusamalt. ja minu ettepaneku põhjal läbirääkimistel on see ka praegu tekstis sees seoses ringmajandusega mõistame, et uus tehnoloogia on järjest parem, et see ei ole välja, see ei ole probleem, mis tuleb lahendada ainult tehnoloogiliselt, see on probleem, mis tuleb lahendada keskkonna seisukohast, sellepärast et tehnoloogia võib mõjutada keskkonda negatiivselt. ning seetõttu peame kiirendama akude jätkusuutliku tootmise protsessi, et akude eluiga kõigepealt pikeneks ja et neid oleks võimalik taaskasutada. materjal, mida kasutatakse, peaks olema, peaks vähem koosnema haruldastest muldmetallidest. see näitab, kui oluline on Euroopa tööstuse areng, et oleks võimalik tööta puhta, toota puhtaid akusid. me peame tagama, et meie tööstus on nii hindade kui tehnoloogia poolest konkurentsivõimeline ning et meil luuakse töökohti, et tehnoloogia jääb Euroopasse ja et avaliku sektori raha kulutatakse targalt selleks, et edendada Euroopa tööstuse arengut. suur tänu kõigile, suur tänu variraportööridele, loomulikult oli meil eriarvamusi, aga ma leian, et meil õnnestus jõuda heale kompromissile. ning tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni. Nende roll on olnud äärmiselt oluline mitmetel selle protsessi etappidel ja täna Rumeenia eesistujat. mul on hea meel, et jõudsime nii kaugele selle eesistumise ajal. suur aitäh, kallis kolleeg ja nüüd annan komisjoni nimel sõna volinik Bultšile, palun, sõna on teil. aitäh, president, austatud parlamendiliikmed, komisjon tervitab võimalust arutada täna härra Gžiibi raportit ning tänab nii raportööri kui variraportööre suurepärase töö eest, mille need on ära teinud. mitte ainult selle teemaga seoses, vaid kogu protsessi vältel. nagu te ise ütlesite, koostöö ei olnud alati kergete killast, ent oli alati avatud, inimesed olid pühendunud ja tulemuse saavutamine õnnestus. tänu kõigi kolme osapoole panusele jõudsime eduka lõpptulemuseni selle teemaga puhta mobiilsuse pakett. see annab avalikule sektorile olulise rolli Euroopa transpordi süsinikusisalduse vähendamisel. eriti busside puudutavas, kus riigihanked on seitsekümmend protsenti turust. riigihangete kasutamine selleks, et kiirendada puhaste sõidukite kasutuselevõttu mis direktiivis sisaldub, see viib meid päris kiiresti nullheitmete suunas edasi, heitmete nulltaseme suunas. kokkulepitud tekst üheteistkümnenda veebruari kolmepoolsetel läbirääkimistel sisaldab head kompromissi eri seisukohtade ja nõudmiste vahel. see tagab hea edasipüüdlikkuse taseme, samas jättes piisava paindlikkuse rakendamise osas, nii et direktiivi eesmärke on võimalik saavutada ilma avalikele asutustele suurt halduskoormust panemata. muudetud direktiivi vastuvõtmisega kehtestatakse puhta sõiduki definitsioon ning määratletakse liikmesriikidele kohustuslikud eesmärgid, muuhulgas ka spetsiifilised eesmärgid, mis on seotud bussidega, mille heitmete nulltase on null, heitmete tase on null. ma olen veendunud, et kolmepoolsete läbirääkimiste kokkulepe seab realistlikud, kuid samas edasipüüdlikud eesmärgid liikmesriikidele. dokument jätab liikmesriikidele võimaluse reguleerida oma sisemisi protsesse viisil, mis on kulutõhus, mis ei, ei pane liigset halduskoormust üksikutele avaliku sektori asutustele. paljudes linnades, näiteks Amsterdam, Berliin, Pariis, Varssavi, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana ja München teiste hulgas, aga neid linnu on veel, on juba võetud vabatahtlikult eesmärke, mis lähevad isegi kaugemale sellest, mis kehtestatakse direktiiviga. ning me oleme direktiiviga aitamas teistel linnadel nende eeskuju järgida ülevaadatud direktiiviga laiendatakse direktiivi rakendusala, hõlmatakse avalikud hanked eh, ning laiendatakse tehingute rida ka kasutusrendile, üürile ja muudele tehingutele. see kajastab paremini praegust praktikat ning suurendab mõju, reaalset mõju turule. üheskoos aitavad need meetmed turule anda selge ja pikaajalise signaali ning võimaldavad avalikel asutustel, tootjatel ja investoritel paremini ette planeerida oma tegevust liikumisel heitmete nulltaseme poole Äh, transpordis sajandi keskpaigaks. see on oluline samm meie transpordi süsinikusisalduse vähenemise poole ning meie eesmärgi poole heitmete nulltase transpordis aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, püüdlemisel. suur tänu ja nüüd äh, saab Transpordi- ja Turismikomisjoni nimel sõna kolleeg Deli, palun. aga tundub, et teda hetkel siin saalis ei ole ja mm, seetõttu ähm, kuulame nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Piiper, palun. aitäh, austatud president, proua volinik, keskkonnakaitse on asi, mida kõige paremini äh, on võimalik teha Euroopa tasandil kohustuslike eesmärkidega liikmesriikidele nii energiatõhususe kui äh, uute kütuste ja muudes valdkondades. Äh, energeetikas, äh, energiamärgise ja muude teemadega seoses samuti. kui on tagatud varustuskindlus, siis oleme me Euroopa normide poolt. aga me ei tohi reguleerida asju liiga detailselt. reguleerida neid asju, mis peaks reguleeritama omavalitsuste tasandil aga praegu oleme me niisuguse mäda lihavõttemuna lauale pannud oma, oma omavalitsustele, sest me hakkame reguleerima riigihankeid omavalitsuste tasandil. ja ometi Euroopa Liidus me ei kujuta ette, kuidas elavad meie omavalitsused. kohustuslikud eesmärgid eh, elektrisõidukite hankimisel äh, busside valdkonnas on asi, mis läheb liiga kaugele. me peaksime need küsimused jätma meie omavalitsuste otsustada, me ei tohiks Brüsselist hakata seda ette kirjutama. ning liikmesriikides kindlasti tekib pahameel selle üle, et reguleeritud on niivõrd detailselt neid küsimusi, selle asemel, et pea, paika panna raamistik. ning suur osa Rahvapartei liikmeskonnast tõenäoliselt sellepärast hääletab selle direktiivi vastu tali socialisti ja e demokraatide al parlamento europeo. suur aitäh ja nüüd äh, saab sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks sõna härra Jones, palun. Äh, äh, aitäh. tahaksin tänada härra Grzybi ja komisjoni ning ka nõukogu, keda kahjuks siin ei ole, suurepärase koostöö eest. härra Grzyb, te olete väga õiglane raportöör ja ma tõesti mõtlen seda sest juhtisite läbirääkimisi eri fraktsioonide vahel väga hästi ja ma tänan teid selle eest. see teema on hea näide sellest, milleks meid siia valitud on. et me oleksime ambitsioonikad, kui me räägime kliimamuutusega võitlemisest, et me rakendaksime meetmeid, et meie teedel sõidaksid puhtamad sõidukid. sest äh, kõige suurem äh, osaline CO2 heitmete väljapaiskamisel ja meie õhu saastamisel on just transport. avalikud hanked on nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest ja seitsekümmend protsenti uutest registreeritud bussidest. nii et on suurepärane, et meil õnnes-, meil on nüüd võimalik investeerida tõesti sõidukitesse, mis annavad meile avalikku hüvet kaks tuhat kolmkümmend aastaks kuuskümmend protsenti bussidest peavad olema puhtad vastavalt direktiivi määratlusele. nüüd on loomulikult komisjoni ja liikmesriikide teha see, et kohalikele omavalitsustele tagatakse piisav rahastus. et ma pean ütlema seoses sellega, mida ütles Rahvapartei kolleeg, et meil on vaja niisugust edasipüüdlikkust, me ei saa lihtsalt jääda istuma ja loota, et asjad arenevad ise paremaks. ning et me lõpuks oma eesmärgid saavutame, ei, me peame tegema karme otsuseid me näeme loomulikult, kuidas on vastuseis, kuidas, me näeme, kuidas inimesed muretsevad liikmesriikides praegu kliima pärast ja me peame neid meetmeid kohe rakendama ja seetõttu on mul väga hea meel, et see meil õnnestus. aga ma pean ütlema, et parlament ja linnad on just need, kes on olnud kõige ambitsioonikamad ning liikmesriigid on alati vastu seisnud, seda ma olen näinud oma viie parlamendis veedetud aasta vältel. ma loodan väga, et mul õnnestub tagasi pöörduda parlamenti, kuid kuid britina ei ole see kaugeltki kindel tänan kõiki, sest on viimane äh, minu kõne praegu täiskogus, tänan kõiki koostöö eest, te ajate õiget asja, ma olen teilt palju õppinud ja ma loodan, et mul õnnestub siia tagasi pöörduda ja veelgi enamat pidada. aitäh, hea kolleeg ning soovin teile edu! ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Demesmaaker, teil on poolteist minutit. Eh, aitäh, president, austatud volinik, head kolleegid enne rääkisime esmakordsest CO2 heitmete vähendamise standardist raskeveokite osas. nüüd aga räägime puhastest energiatõhusatest sõidukitest, mille tootmist me soovime stimuleerida. see on väga oluline signaal. viimase hääletuse ajal selles parlamendis homme on meil kaks võimalust hääletada väga praktiliste meetmete poolt kliimamuutuse vastu võitlemisel ning meie õhusaaste suurenemise vastu võitlemisel. riigihanked on väga oluline hoob eh, liikumisel madala süsinikusisaldusega transpordi poole. näiteks meie valitsus, Laami valitsus, on pühendunud kestlikule hankepoliitikale mitte ainult sellepärast, et me peame võitlema kliimamuutuse vastu, vaid sellepärast, et konkreetselt parandab see meie, meie omavalitsuste ja linnade õhukvaliteeti. minu erakond, NVA, on seisukohal, et me peame valima tehnoloogiliselt neutraalsed lahendused, mitte lihtsalt akudega elektrisõidukid, vaid ka teised asjad peavad olema võimalikud, näiteks hübriidsõidukid, veeldatud maagaasiga sõidukid, vesiniktehnoloogia, kõike seda tuleb kasutada kõike seda tuleb kasutada liikumisel madalate süsinikuheitmetega transpordil. suur tänu ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Bilbao Barandica, teil on kaks minutit, palun, Isaskun. presidente, komissaria, buenas tardes, Kiro. aitäh, volinik, austatud parlamendiliikmed. lubage, ma kõigepealt tänan raportööri ja variraportööri tehtud töö eest. see ettepanek annab panuse üldisesse eesmärki vähendada kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend viis transpordisektori heitmeid ning see on esiteks realistlik ja teiseks väga selge meede. ja neid mõlemaid asju on vaja selleks, et et õigesti hinnata diisli olukorda, mis on tekitanud palju negatiivseid kõrvaltagajärgi me ei tohi äh, jätta reguleerimata heitmeid, oodates mingit uut tehnoloogiat, sellepärast et see on seotud ka märkimisväärsete sotsiaalsete kuludega. vähenenud sõidukite müük on juba kaotanud töökohti ja tekitanud olukorra, kus ei uuene meie sõidukite pargid, mis saastavad meie teed. meil on vaja selget ja selget raamistikku üleminekuks uuele standardile etteennustatavus on väga oluline heitmete vähendamiseks. teistes riikides seda teed juba käiakse. nii et etteennustatavus ja realism aitab leibkondadel, isikutel ja ettevõtjatel planeerida oma investeeringuid ning olla kindel, et nad selles, mis, mis nende investeeringute tulemusel saab. see samm aitab meil võidelda seisakuga sõidukite müügis ning kiirendab liikumist äh, heitmete nulltasemega sõidukite poole. meil peab olema nutikas transpordikooslus, et kõik transpordiliigid annaksid oma panuse energiatõhususse, arvestama, arvestaksid sotsiaalseid aspekte ning Euroopa Liidu arengut tervikuna. ning uued lahendused Äh, mis tagavad sõidukite kasutuse, on väga olulised, näiteks äh, meil on kaks tuhat seitse kaheksalt aastalt kaheteist koma neljale protsendile kaks tuhat seitseteist suurenenud sõidukite keskmine vanus. see on kuuskümmend kaks protsenti kümne aastaga. ning äh, kui me vaatame laiemalt, siis on see kolmteist aast-, aastat. nii et ja see vähendab turvalisust meie teedel. suur tänu ja nüüd äh, saab QNGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Konečna, teil on poolteist minutit, palun. aitäh, president, austatud volinik. nagu te tõenäoliselt kursis olete, ei olnud me väga rahul institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusega sest eh, sisuliselt tähendab see puhta transpordi kokkulepe seda, et me oleme pannud suure koorma tootjatele vähendada heitmeid. ja sellega asi piirdubki. direktiivi tekst tõhusama maanteetranspordi edendamisel on liiga vähe edasipüüdlik. avaliku sektori ostud tulevad liiga hilja ning kohustused, mis sellest tulenevad, sisaldavad mitmeid lünki. tootjad peavad maksma miljoneid eurosid, et arendada välja uued puhtad sõidukid, ent kes neid ostma hakkab, kui avalik sektor ei ole selleks valmis? liikmesriigid on oma käed puhtaks pühkinud ning lükanud kõik vastutuse tootjate kaela siin räägiti ehitussõidukitest, aga see ei vähenda sisuliselt heitmeid ning äh, ei lahendatud ka palmiõli esimese generatsiooni äh, taas alternatiivkütuste küsimust. tähtajad on liiga lühikesed, parlament on, äh, on äh, andnud oma positsioonid käest ning see äh, see dokument on ainult vali sellest, mis oleks võinud olla saavutatud. mina seda toetada ei saa, aitäh. suur aitäh ja äh, nüüd äh, palun lubage, et ma tänan teid kõik kumbki teid ei ole küll siin väga palju kohal äh, selle eest, et poolteist aastat tagasi võimaldasite te mul olla selle, selle koja asepresident, et te usaldasite mulle selle ameti äh, ning äh, mm, olen püüdnud seda tööd teha võimalikult hästi hästi äh, vastavalt sellele, mis lubadusi ma andsin, kui ma oma kandidatuuri üles äh, seadsin. niisiis suur-suur äh, tänu kogu südamest teile kõigile selle eest ja palju õnne kõigile, kes järgmistel Euroopa valimistel ka siia valitud saavad. Te saate siis jätkata mm, tööd selle nimel, et Euroopa kodanikele paremaks muuta. see oli nüüd minu viimane sõnavõtt Äh, siin äh, täiskogul. ja nüüd annan äh, sõna roheliste nimel pooleteiseks minutiks kolleeg Marcellesile, palun. aitäh, president. Greta Thunberg ütles meile eile siin Euroopa Parlamendis, et meie maja põleb. tegemist on erakorralise kliimaolukorraga. meil tuleb hakata tegutsema ning astuma konkreetseid samme transpordisektor on enim saastavamaid, saastavaid sektoreid, heitmete tase on kõige kõrgem. me leppisime täna kokku, et olukorda parandatakse selles sektoris ning et kõik liikmesriigid tagavad et, et kakskümmend protsenti sõidukitest, kas kergesõidukid, raskeveokid, on peagi puhtad. see on samm õiges suunas kaht-, ilma kahtluse varjutagi. ent meenutan teile, et Greta Thunberg ütles meile eile, et kui me vaatame probleeme kliimavaldkonnas, siis me ei ürita teha oma parimat, me üritame teha seda, mis on võimalik. aga mida meil vaja on transpordisektoris, on tõeline revolutsioon. revolutsioon, mis säästab meie tervist ja säästab kliimat. nii et järgigem niisugust omavalitsuste eeskuju nagu Madrid ja Valencia, kus on näha juba üleminekut kestlikule transpordilahendusele, kus ei kasutata üldse enam fossiilkütuseid, näiteks Madrid Äh, ostab, saab varsti endale bussipargi, mis on sada protsenti puhas järgmiseks aastaks ning äh, on paranenud märkimisväärselt õhu kvaliteet. õhu, mille, mida kõik Madriidi inimesed hingavad läbi Madriidi keskse õhupuhastuskava. aitäh, järgmisena härra Völkin, üks minut, sotsiaaldemokraadid. Sehr geehrte Frau Präsidentin! austatud president, aitäh! Äh, lähipiirkonna transport peab muutuma puhtaks. ja siin on rongid väga olulised. väga oluline on, et selle direktiiviga tagatakse, et avalik sektor hakkab näitama head eeskuju. just busside osas on see väga ohtlik, sellepärast et et seitsekümmend viis protsenti ostudest on avaliku sektori ostud ning siin oleme me jõudnud kaugemale kui kergsõidukite osas. kaks tuhat kaheksateist üheksa protsenti aastas ostetud bussidest olid elektrisõidukid. Saksamaal on palju häid näiteid, Berliin näiteks aastaks kaks tuhat kolmkümmend soovib saada äh, heitmevabaks ning Osnabrükis, minu linnas, on esimene elektribusside liin käigus. see tähendab, et need kvoodid on täidetavad, suund on õige ning oluline on, et me tunnustame ka biogaasiga töötavaid busse Äh, nendele ettevõtetele, kellel on pikad marsruudid. ning äh, me liigume sellega õiges suunas. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Schaldemose, sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. aitäh! me seisame tõsiste kliimaprobleemide ees Te olete kindlasti sellega kursis ning eile kuulsite Greta Thunbergilt sedasama. meie ees on suur probleem õhukvaliteediga seoses. õhukvaliteet on halb paljudes Euroopa riikides, Euroopa linnades. meil on laual ettepanek äh, puhast, puhtamate sõidukite soetamiseks. me oleks võinud need eesmärgid seada ambitsioonikamalt, aga vähemalt me teeme praegu midagi me oleme kehtestamas kohustuslikke eesmärke meie omavalitsustele ja kui me räägime riigihanke poliitikast ja sõidukite ostudest, siis samuti ning see on äärmiselt oluline. see ei lahenda õhusaaste probleemi iseendast ega kliimaprobleemi, aga see annab panuse. see on oluline samm õiges suunas. ma loodan, et järgmine parlament saab olema edasipüüdlikum kui meie, ma loodan vähemalt, aga igal juhul peaksime tervitama seda, et meil on õnnestunud liikuda õiges suunas, aitäh! ning äh, nüüd äh, proua Bultš komisjoni poolt. proua president, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest. mul on suur heameel märkida, et Euroopa Parlamendis on tugev toetus arutatavale ettepanekule. tahaksin veel kord tänada raportööri ja variraportööre väga konstruktiivse läbirääkimisprotsessi eest, mis on võimaldanud meil jõuda protsessi lõpuni enne parlamendi töö lõppu. koos teiste esimese, teise ja kolmanda mobiilsuspaketi elementidega mängib ülevaadatud direktiiv väga olulist rolli aitamaks meil oluliselt vähendada heitmeid transpordisektoris, mida on vaja selleks, et täita meie kohustused Pariisi COP kakskümmend üks et ja sellest tulenevate edasiste lepete raames. parlamendi meede, parlamendiga kokku lepitud meede tänab äh, selles, tagab selles summas, suunas edasiliikumise juba enne aastat kaks tuhat kakskümmend viis. enne kui lõpetan, lubage mul mõned märkused, mis on seotud teilt kuulduga kõigepealt edasipüüdlikkuse määr, jah. pakett ja ettepanek on edasipüüdlik, on ambitsioonikas ja seda on meil ka vaja. ja samas on see realistlik ning igati ühitatav turuprognoosidega. väga oluline on meeles pidada, et niisugused võrgustikud nagu Eurocity ja Polis ning Eesti äh, kohalik omavalitsus, Euroopa kohalike omavalitsuste ja regioonide nõukogu äh, on kõik kirjutanud hiljuti Euroopa Parlamendile ja Rumeenia eesistujale komisjoni ettepaneku toetuseks. nii et kohalik tasand on valmis oma panuse andma. Äh, heitmete nulltasemega sõidukite soetamise kulud kas siis on tegemist kütuseelemendi või elektripõhiste sõidukitega, on praegu kallim kui tavasõidukite oma. ent kogu elutsükli äh, lõikes vaadates kulud on praktiliselt samad, mis konventsionaalsete sõidukite omad ning tõenäoliselt selle ettepaneku saavutamise tähtajaks muutuvad juba väiksemaks ja vähenevad järjest, sellepärast et tekib mastaabiefekt. loomulikult on vaja rahalist toetust aga me oleme valmis kasutama olemasolevaid vahendeid, nagu näiteks ESIF, EFSI, CEF ja tulevikus äh, kasutamisele tulevaid sarnaseid instrumente selleks, et soodustada ja aidata neid investeeringuid teha, näiteks ütleme, rahastamisvahend elektribusside soetamiseks, mida kasutavad paljud Euroopa linnad juba praegu. nii et selged eesmärgid riigihangetes puhaste sõidukite soetamiseks hõlbustavad seda protsessi. lühidalt vaid täiendavat informatsiooni seoses olukorraga sektoris. kaks tuhat kaheksateist juunis ABB, Alstromed, Škoda, Solaris, Ursus ja teised sektori tootjad saatsid avatud kirja nõukogule, paludes ambitsioonikamat lähenemist, kui komisjoni ettepanekus sisaldub ning kinnitades oma valmisolekut äh, sellega kaasa minna. see tähendab, et meil nii äh, nõudluse kui pakkumise poolel on nõusolek selle protsessiga olemas ning äh, lõpetuseks seoses sellega, mida parlamendiliikmed ka mainisid, mitmed linnad on juba kehtestanud meetmeid, mis lähevad kaugemale meie eesmärkidest paljud on võtnud koos kohustuse viima-, järgmise viie või kümne aasta jooksul võtta kasutusele heitmete nulltasemega bussid. ning meie meetme eesmärk on julgustada teisi linnu neid eesmärke, neid ees, seda eeskuju jälgima. olgugi, et väiksematel linnadel ei pruugi praegu veel olla neid vahendeid ja seda pädevust, mis on Pariisil ja Amsterdamil näiteks. omalt poolt oleme valmis koondama nende tellimused ja andma neile seega võimaluse saada soodsam hind tootjatelt. ning äh, seetõttu äh, ootan põnevusega hääletust härra Gžipi dokumendi teemal homsel hääletussessioonil. see dokument näitab, et kui me koondame oma jõupingutused, suudame saavutada konkreetseid edusamme Euroopa kodanike hüvanguks. aitäh! olen täiesti teiega päri, proua volinik ja nüüd lõpetame selle arutelu, mis tähendab, et sõna saab härra Grzyb, kaks minutit. suur tänu, proua president. me kõik teame, et elekter energiaallikana on sõidukite puhul väga tõhus. primaarenergia kasutusmäär on palju kõrgem. teiseks me teame ka seda, et et selle sektori arengu toetamine ehk keskkonnasõbralike autode sektori arengu toetamine toob kaasa muudatused sõiduki tootmises ja sellest on abi ka kodanikele, linnadele, nendele kohtadele, kus õhukvaliteet on halb, see aitab õhusaastet vähendada. keskkonnasõbralik transport aitab kaasa ka õhukvaliteedi parandamisele, mis on midagi sellist, mida inimesed ootavad ja soovivad. mul on selle kohta üks selge näide. ühes Poola linnas on, elab üks professor, kellele meeldib jooksmas käia ja aastatepikkuse jooksmise järel on ta öelnud, et ma olen aru saanud, et, et ma olen teinud midagi valesti, sest mu kopsud on haigeks jäänud see näide illustreerib väga hästi seda, ähm, milline on äh, õhusaaste ähm, mõju inimeste tervisele, ehk see on järjekordne põhjus, miks midagi ette võtta. on tuhandeid selliseid linnu, kus linnavalitsus on otsustanud äh, piirata äh, sõidukite pääsemist linnasüdamesse. ainsad sõidukid, teed, eh, millel lubatakse linna südamesse siseneda, on elektriautod. ja selliseid samme on astunud kohalikud omavalitsused eeskätt, mitte riigivalitsused. arvestades neid kontakte, mis mul on olnud kohalike omavalitsustega, linnade alevite ja küladega, konsultatsioonide käigus enne lõpliku otsuse langetamisest kuulsin ma, et kohalikud omavalitsused on nõus sellega, et nullheitmega sõidukite definitsiooni laiendatakse ja et hõlmatud oleksid ka süsiniku, biometaani ja muude kütuseallikate sõidukid. ja see võimaldab ka neid seadmeid juurde monteerida juba kasutuses olevatele sõidukitele. see kõik tuli välja konsultatsioonide käigus sotsiaalpartneritega, sealhulgas tootjatega ja teiste huvipooltega, enamikel juhtudel kohalike omavalitsustega. Nad ütlesid väga selgelt välja, mida nad ootavad uuelt seadusandluselt, et sellega nõustuda. aga tuleb mõista, et tegemist on kompromissiga, kompromissiga kolme institutsiooni vahel, parlamendi, ehm, nõukogu ja komisjoni vahel. seega tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid töös ja Eh, teile teadmiseks, et Euroopa Liidu toetusvahendid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend eh, toetavad selle direktiivi eesmärgide saavutamist. see on stiimuliks nendele, kes soovivad hakata seda direktiivi ellu rakendama. sooviksin tänada teid koostöö eest ja koostöö eest mitte ainult selle teema raames, vaid kõikide teiste teemade raames samuti. me ei ole alati kõigiga ühel meelel, aga me usume sellesse, et me teeme head Euroopa kodanikele, aitäh! aitäh! sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. austatud kolleegid, ma tahaksin tänada Jolota Butši tema töö eest, nautige ülejäänud õhtut ning tere tulemast, volinik Vera Jourova. ja järgmisena räägime härra Tadeus Svjevka raportist. ning hakkame rääkima digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisest äriühingu õiguses. härra Svjevka, teil on sõna neljaks minutiks aitäh selle võimaluse eest öelda paar sõna. proua volinik, kolleegid. jah, mandaat hakkab meil lõppema. samas meie ees on veel olulised dokumendid, mis tuleb vastu võtta. Euroopa turg ja ettevõtted ootavad seda. kõigepealt tahaksin südamest tänada proua volinikku proua Jourovat ning tahaksin tänada tervet teie meeskonda. Te tegite selle direktiivi ettepaneku ning äh, suutsite seda ka kiiresti teha, mis läbi me saime rahulikult ka triloogi pidada nõukoguga. tahaksin tänada ka kõiki kolleege, variraportöörid olid väga aktiivsed. millest me siis räägime? me räägime siin äriühingu õigusest, mis on väga tähtis Euroopa turgudel ning samuti räägime olulisest osast meie ühiskonnas digitaliseerimisest, nimelt see annab meile uusi võimaluse, võimalusi eh, ning eh, nendele ettevõtetele ka, mis kasutavad Internetti nüüd mandaadi lõpus saame lõpuks selles kontekstis rääkida ka digitaliseerimisest. informatsiooniühiskonnast räägime me juba ammu, aga nüüd räägime me ka sellest, mida ettevõtjad meilt ootavad ja Euroopa ettevõtted. daamid ja härrad, minu jaoks on üks asi ääretult tähtis meie eesmärk oli firmade ja ettevõtete elu kergemaks teha selles olulises valdkonnas, ehk siis ettevõtete registreerimises. seal on vaja erinevaid dokumente, tuleb koordineerida erinevate süsteemide vahel erinevates liikmesriikides aga see, ja sellega käivad kaasas ka teatud kulud. oli, on ka teatud õiguslik ebakindlus riikide vahel ning see on toonud kaasa olukorra, et et vahel pole suudetud ära kasutada turuvõimalusi. näiteks on pidanud loobuma lepingutest, sest pole piisavalt kiiresti jõutud tegutseda. nüüd on, suudame me selle dokumendiga öö, aega kin-, kõvasti vähendada, digitaalselt öö, kestab see protsess viis kuni kümme päeva. loomulikult tuleb täita kõik nõuded öö, taotluse esitamise riigis, kõik dokumendid öö, tuleb esitada ja loomulikult on direktiivis äh, sisse toodud ka erinevad äh, kaitsemeetmed võimalike pettuste vastu, mis on ka oluline aspekt siin kontekstis. daamid ja härrad, millistest ettevõttest me, me siin konkreetselt räägime, andmed näidavad, et ettevõt-, äh, ettevõtteid on umbes kakskümmend viis miljonit Euroopas, umbes kaheksakümmend 80 protsenti nendest on kapitali äh, äriühingud ning üle, äh, ning peaaegu äh, suurem enamus nendest on VKE-d, mis loovad ka töökohtadest. kui me aitame neil aega ja raha säästa, et personali kulub ka selleks tegevuseks vähem, siis oleme olnud edukad, seda oleme soovinud ka selle raportiga saavutada Äh, e-, eeskirjad kehtivad kapitaliühingute kohta. ning komisjon äh, äh, siis umbes kuue aasta pärast laiendab kogu süsteemi kõikidele äriühingutele. daamid ja härrad, üks asi on veel ääretult tähtis. nimelt koostöö liikmesriikide vahel erinevates aspektides. mida ma siin silmas pean? näiteks juhtimisfunktsioon, kas äh, keegi võib äh, äriühingus selle üle võtta või mitte. see on keeruline teema. ja seetõttu pikendasime me ka selle direktiivi äh, kohaldamise aega. Äh, ma arvan, et lõppude lõpuks äh, iga äh, liikmesriik peaks selle kiiresti ellu rakendama, siis oleks see süsteem ka kasutatav, ettevõtted saavad ka seda kasu tunda. Lo-, ma loodan, et homme esimesel lugemisel võetakse see dokument ka vastu. suur tänu, volinik Jourova nüüd komisjoni nimel, palun we will move one step closer to bringing the digital single market to companies. Ehm, homme äh, toome si-, äh, siseturuga meie ettevõtetele äh, lähemale digitaalselt, nagu raportöör ütles, on viimane hetk seda teha. nii digitaalselt saab ettevõtteid juhtida odavamalt ja kiiremini ning online süsteemid on kättesaadavad nüüd kõikidele liikmesriikidele ning neid protsesse saab äh, äh, ajada äh, digita-, ajada digitaalselt mitte ainult siseriiklikult, vaid ka piiriüleselt. seda saab ära kasutada siis, kui luuakse uus ettevõte või tütarettevõte, kui on vaja teha kandeid ettevõtlus, äriregistrisse. ning siin on peetud kinni ka rangetest turvastandarditest. ma tahaksin soojalt tänada raportööri härra Svjevkat ning ka erinevaid nõukogu eesistujaid kiire töö eest ning suurepärase koostöö eest. komisjon on tulemusega rahul. eelkõige, mis puudutab äh, poliitilist äh, kokkulepet, siis siin selgitatakse veel ro-, äh, edasigi seda, et liikmesriigid saavad alles jätta omaenda süsteemid, nõuded ja protseduurid, samal ajal kui nad loovad digitaalsed võimalused ettevõtete loomiseks, registreerimiseks ning dokumentide esitamiseks oluline pettustevastane turvameede on see, et tuuakse välja konkreetsed juhtumid, kus liikmesriigid saavad nõuda, et füüsiliselt ollakse kohal. mul on hea meel ka selle üle, et äh, kaasseadusandjad leppisid kokku reeglites, mis puudutavad infovahetust ka diskvalifitseeritud direktorite kohta. see loob meil läbipaistvama ettevõtluskeskkonna ning aitab vältida pettuseid. lõpetuseks roh-, saab, saame me ka öö, öö, tasuta rohkem infot äriregistritest, eriti selle kohta, kellel on õigus esindada ettevõtet, see loob ka rohkem usaldust äritehingutesse, seega komi-, komisjon toetab täielikult nõukogu ja parlamendi kompromissi ning ootab homset hääletust, aitäh! suur tänu nüüd Rahvapartei nimel härra Emil Raadev, poolteist minutit. aitäh, proua volinik, daamid ja härrad. tahaksin tunnustada härra äh, Tadeusz Švevkat äh, lõppkokku, äh, kokkuleppe ning selle teksti eest. sellest saavad eelkõige kasu VKE-d veebi registreerimisreeglite puudumine ning erinevused liikmesriikide vahel toovad kaasa asjatuid kulusid ning bürokraatiat kõigile neile, kes soovivad luua ettevõtet või laiendada oma tegevust läbi tütarettevõtte mõnes teises liikmesriigis. uued reeglid toetavad, lihtsustavad öö, äh, piiratud vastutusega ettevõtete registreerimist. dokumendid saab edasi saata täie, äriregistrisse täiesti veebis, see on palju odavam, ka Bulgaaria on sellise võimaluse loonud. dokumente töödeldakse ka kiiremini ning peale selle ei kaasne sellega ka lisakulusid. ainult üks kord põhimõte on tähtis, ettevõte peab öö, äh, teatud infot edastama ainult ühe korra. Online registreerimine tuleb palju kasuks VKE-dele. digitaalsed lahendused äriühingu õiguses eeldavad ka kõrgeid turvastandardeid, identiteedikontrollid, võimalikud füüsilise kohalolekuga intervjuud ja nii edasi on olulisel kohal selles ettepanekus info ettevõtete kohta on tasuta kättesaadav ning sellest saavad kodanikud palju kasu. järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Regner. austatud volinik, austatud raportöör, digi- äh,, äriühingu õiguse digitaliseerimisega saavad, saab nüüd äh, ettevõtteid äh, registreerida ning dokumente edistada, edastada äh, veebis. samas eh, selle, sellealased reeglid ja nõuded kuuluvad eh, liikmesriikide pädevusse. meie fraktsioon ei olnud alati selle poolt, miks, sest sotsiaaldemokraatia jaoks on alati väga oluline eh, saavutada võimalikult karmid turvameetmed pettuste vastu. me soovime, me ei soovi ei, ei varifirmasid Euroopa Liidus ega ka öö, ei soovi toetada äh, selliseid ettevõtteid, mis äh, soovivad oma kasumit kuskil mujal deklareerida, seetõttu ma tahaksin tänada raportööri ja volinikku ning tunnustada variraportööre äh, Jete Kutelandi ning läbirääkimismeeskonda. tulemus näeb ette, et identiteet ning õiguslikkus ja isikute puhul, kes firmad soovivad luua, tuleb üle kontrollida ning äh, äh, on ette nähtud ka juhud, kui äh, peab olema tagatud füüsiline kohalolek. seega ei tähenda see online registreerimine variettevõtete loomise levikut, me saame rohkem infot nõuda, kui see vajalik peaks olema. oluline ja uudne on siin ka see, et liikmesriikides äh, on äh, sisse toodud ka reeglid äh, ettevõtete direktorite mittelubamisest, petturid ei tohi petta kuskil mujal samuti. see ei tohiks muutuda süsteemiks, kus petturid saavad leida uusi tegevuspiirkondi. identiteedikontrollide puhul saavad ka liikmesriigid tagada, et seda süsteemi ei kuritarvitataks. palju õnne selle teema tegelemise eest, et veel enne mandaadi lõppu jõudsite te selle küsimusega ühele poole, suur tänu! aitäh ja nüüd Ralf Paket ECR-i nimel. Teil on sõna. ja teil on aega poolteist minutit. aitäh! lugupeetud juhataja. Flandrias on VKE-d tegelikult majanduse nurgakiviks. just nemad äh, loovad töökohti ja tagavad väga paljude inimeste heaolu. VKE-de elu tuleks teha lihtsamaks läbi digitaliseerimise, aga me peame tagama ka selle, et meil oleks õiglane konkurents väikest ja keskmise suurusega ettevõtet peaks saama ühtemoodi asutada igas riigis. seetõttu peaks äh, ettevõtete registreerimine olla võimalikult, olema võimalikult lihtne ja digitaliseerimine on osa sellest protsessist. asjaolu, et äh, äriühing on võimalik asutada ka veebis, on mõnede inimeste arvates võimalik pettuseallikas aga on olemas erinevad tagatised, mille abil garanteerida, et äh, äriühing luuakse õigesti. näiteks ähm, see, kes selle loob, võib ennast elektrooniliselt identifitseerida või siis saab hiljem kontrollida, kes äriühingu asutas. igal juhul peaks see protsess olema lihtsam kui praegu. ja mitte ainult lihtsam ja odavam vaid eh, lisaks peaks see olema kasulik ka majandusele, sellele majandusruumile, kus ettevõte asutatakse, aitäh! aitäh! suur aitäh teile ja enne, kui eh, sõna saab raportöör, oleme me siiski teinud korda ka voliniku laua, te saate tõusta püsti, et rääkida. aitäh, ütleb proua Jourova, ma tänan kõiki sõnavõtjaid nende panuse eest, tänan teid ja julgustan teid vastu võtma seda kompromissettepanekut. see uus õigusloomeline akt kutsub Euroopa äriühinguid tõesti jõudma kahekümne esimesse sajandisse ja ma usun seetõttu, et see on samm õiges suunas, me teeme midagi, millest on paljudele kasu nüüd saame me oma jõupingutused koondada sellele, et äh, veebipõhised lahendused muutuksid ka praktikas kiiresti kättesaadavaks, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna raportöör proua Švivka lõppsõnaks, härra Švivka lõppsõnaks ja me ka õnnitleme teid äh, teie töö eest. suur aitäh! ma tahaksin omalt poolt ka teid kõigepealt tänada, samuti tänan ma proua volinikku ja kõiki kolleege, kes debatis osalesid. ma arvan, et sellega oleme me jõudnud väga pika koostööprotsessi lõppu ja jõudsime selleni ka õigusloomelise mandaadi lõpus. meie Euroopa Parlamendis oleme ka seadusandjad ja seetõttu on meie huvides reguleerida suure osa ettevõtjate elu selliselt, et nad saaksid õiglaselt kasutada neid võimalusi, mida seadus meile praegu pakub me tahame hõlbustada nende igapäevaelu, sest meie igapäevaelu on nagunii digitaliseeritud. registreerimised leiavad nagunii aset äh, internetis ja seetõttu ei peaks ka ettevõt-, ettevõtjaid asutama ainult äh, traditsioonilisel moel, vaid äh, võiks seda teha veebipõhiselt. ma tänan veel kord kõiki, kes on selles töös osalenud kes andsid oma panuse, see töö oli tõepoolest suur, paljud isikud investeerisid sellesse oma aega ja oma energiat. aga ma tahaksin omalt poolt öelda veel ka seda, et me ei tohiks jääda direktiivi vastuvõtmise järel lihtsalt käed rüppes istuma, me peaksime selle kiiresti ka ellu rakendama, sest Euroopa ettevõtjad ootavad, et õiguskindlusetus kaoks, see on väga oluline. suur aitäh! lugupeetud kolleeg, sellega on see päevakorrapunkt ka ammendatud ja me hääletame homme järgmiseks, äh, kallid kolleegid, on meie päevakorras aga Evelyn Regneri raport piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised. kõigepealt saab sõna raportöör neljaks minutiks. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid see, mida me saavutasime, see on äh, märgilise tähtsusega arvestades seda, kuivõrd äh, keerukas äh, on see valdkond, äh, see on teenuste direktiiviga võrreldav. me oleme veetnud institutsioonide vahel väga palju läbirääkimistunde ning koos siis koostasime lõpuks selle direktiivi ettepaneku teksti ja tahaksin tänada kogu oma meeskonda, variraportööre, kuid samuti ka nõukogu meil on äh, uus äh, seaduslik alus nüüd Euroopa Liidus, äh, mis ümberkujundamisi Euroopa Liidus ulatuslikult reguleerib. me räägime siin ümberkujundamistest, ühinemistest ja jagunemistest. kõikidel ettevõtetel on õigus teises liikmesriigis äritegevust, äritegevusega tegeleda Li ettevõtetel on õigus ka Euroopa Liidus ümber kolida ja seda ei ole samas kunagi varem piisavalt reguleeritud, me lähtusime siin ka Euroopa Kohtu otsustest mis äh, puudutas ähm, piiriüleseid ühinemisi, kuid alati oli siin ka teatud risk, et tegemist on riiulifirmadega, ettevõtted peaksid siiski oma õigust saama kasutada ja kõik osalised, nii töövõtjad kui tööandjad peaksid äh, ka kaitstud olema. kuidas me leiaksime parima viisi selleks? Euroopa Parlamendi töö äh, kajastub nüüd selles uues tekstis parem töö töötajate kaitse, äh, kui ettevõte teise liikmesriiki kolib, äh, tagatakse ja samuti kuritarvitamisvastane klausel. Äh, ja see peaks aitama ka riiulifirmade teket ähm, vältima, vältida töötajaid peab reagee-, informeerima selle kohta, kui see puudutab nende elu ja nende karjääri. samuti äh, on oluline, et personalil oleks konsultatsiooni õigus, õigus, õigus info, infole äh, kõigis, kõikides menetluse etappides ja tuuakse ka uued õigused töötajatele, kui ettevõte liigub teise liikmesriigi, äh, see ei tohi enam niimoodi jätkuda, et töötaja saab alles meediast sellest teada, juba enne peab ta olema informeeritud selle kohta ja põhje, põhjenduste kohta, miks ettevõte teise liikmesriiki liigub ja tal on ka õigus põhjendatud vastust saada juhatuselt. selgelt on välja toodud see, et ettevõtte nõukogude kõrval on siin oluline roll ka Euroopa ettevõtte nõukogudel ja neil peab olema ka piisavad ressursid selleks, et oma õigusi kasutada töötajate kaitse ning äh, töötajate nõusolek on palju paremini nüüd reguleeritud, siin on äh, see välja toodud just äh, piiriülese kaitse nelja-aastase tähtaega. ja teine suur valdkond, mis väga oluline on see on seotud erinevate maksuskandaalidega, LuxLeaks, Panama dokumendid ja nii edasi. mõtleme kas või selle peale, kuidas praegu töötajaid lähetatakse näiteks äh, transpordifirmades või ehitusfirmade poolt ja me näeme, et väga palju kasutatakse siin riiulifirmasid äh, palkade tasumisel ning maksustamisel ja see kõik tuleb tegelikult äh, maksumaksjate arvelt ja seetõttu ma olen uhke selle üle, et on ka siduv kuritarvituste vastane klausel, eh, kui asjaomased eh, ametid eh, omavad tõsiseid kahtlusi ja kardavad, et tegemist võib olla kuritarvitustega, siis tuleb kontrollida piiriüleseid toiminguid, vaadata neid tööõiguse või ka maksuõiguse valguses või uurima seda, kas ei ole tegemist mitte pettuse või kuritegeliku tegevusega. ja see tähendab äh, seda, et kui äh, ettevõte soovib kuidagi kuritarvitada oma kolimisõigust ja sellega peaksid kaasnema mingisugused äh, riiulifirmad või kuritegevus, siis on see teise riik, liikmesriiki liikumine keelatud nii et see kõik, mis puudutab ümberkujundamisi, ühinemisi ja jagunemisi, see saab nüüd palju rangema kontrolli aluseks. kui me, kui need avastatakse alles pärast ümberstruktureerimist, need rikkumised, siis on võimalik proportsionaalselt eh, neid rikkumisi ka eh, karistada. ja loodame, et selle direktiivi abil on meil võimalik lõpp teha riiulifirmade kasutamisele ja see on väga ulatuslik uh, uus pakett, äh, tahaksin tänada Louis de Cani, Pascal Durani, kes kõik olid väga pühendunud sellele, et meil oleks niivõrd laiaulatuslik uh, uus reeglistik selles valdkonnas, aitäh! suur tänu, nüüd aga annaksin komisjoni nimel sõna proua Jurovale. lugupeetud liikmed, a little bit of sentiment because that's the last ma alustan äh, seda sõnavõttu emotsionaalselt, sellepärast et tegemist on viimase sõnavõtuga selle mandaadi jooksul minu jaoks siin Euroopa Parlamendis ja ma olen sõna võtnud väga paljudel erinevatel teemadel, sest ma töötan äh, väga erinevate äh, teemadega, nagu proua Vegner ja teised teavad. ja ma leian, et Euroopa Parlamendis vastamine on väga oluline, sellepärast et see loob olulise sünergia, see aitab meil koondada praktilist arusaama, see aitab meil mõista, mida on vaja teha edasi. ja ma leian, et ka meie tänane äh, keskustelu on väga hea näide, sellepärast et me räägime keerulisel teemal ja võttes arvesse ähm, seda, mida ma olen kuulnud äriühingute esindajate käest, siis paljud on öelnud, et nad ei usu, et me jõuaksime selle ettepaneku vastu võtta. niisiis me oleme küll teinud väga keerulist tööd, aga ma usun, et meid saadab edu. Euroopa ühisturg pakub väga palju võimalusi erinevatele ettevõtjatele, kes saavad tegutseda ka teistes liikmesriikides ja seal kasvada, kuid tihti ei ole seda õigust võimalik praktikas kasutada. komisjoni ettepanekuga vastatakse Euroopa Parlamendi ametiühingute ja äriühingute liitude pikaajalisele soovile. ja loomulikult tänan ma soojalt proua Evelin Regnerit ja samuti ka erinevaid nõukogu eesistujaid, kes on suhtunud väga konstruktiivselt selle teema, selle teemaga töötamisse, kuigi see on keeruline mul on hea meel, et Euroopa Parlament ja nõukogu on leidnud pragmaatilise kompromissi, mis kindlasti oluliselt parandab nii äriühingute kui nende töötajate olukorda. see direktiiv annab äriühingutele võimaluse oma tegevus viia teise liikmesriiki ehk siis kasutada ühisturgu ja selle võimalusi, kuid samal ajal annab sobivad tagatised ka töötajale, töötajatele ja teistele sidusrühmadele. komisjon tervitab ähm, kuritarvet-, kuritarvituste vastaseid kohustuslikke meetmeid. Euroopa Parlamendil olid need väga olulised ja on olulised ka paljudele sidusrühmadele. komisjon tervitab ka seda, et äh, selles ettepanekus on töötajate õiguste kaitseks ette nähtud teatud sätted, millega samuti kajastatakse Euroopa Parlamendi äh, seisukohta. nelja viiendikuline häälteenamus mis puudutab siis äh, piiriüleseid äh, ümberkujundamisi, see, et äh, selline häälteenamus on kohustuslik, on samuti väga kasulik, sest sellised tagatised annavad ähm, asjaomastele isikutele vajaliku kindlustunde ning konsulteerimiskohustus rõhutab omalt poolt seda, et töötajatel on ka võimalus sõna sekka öelda, kui äriühing hakkab tegutsema piiriüleselt ja ka see oli Euroopa Parlamendile väga oluline kuigi eh, seisukohad läksid alguses eh, lahku ja läbirääkimised olid keerulised, õnnitleb komisjon nii nõukogu kui parlamenti selle kompromissi puhul, sest tegemist on tasakaalustatud kompromissiga, mis on ka suur samm edasi võrreldes praeguse olukorraga. see annab kasulikke tulemusi kõigile, kes piiriüleste tehingutega eh, tegelevad ja samas ei ole piiriülene tegutsemine praktikas liiga kohmakas või keeruline. komisjon toetab seda kompromissi ja jääb ootama, milline on homne hääletustulemus, aitäh! aitäh teile, proua volinik! ja nüüd saab sõna majandus- ja rahandusasjade komisjoni esindaja härra Ludvigson kaheks minutiks. suur aitäh! mina olin, nagu öeldud, EGONi komisjoni raportöör selle arvamuse korraldamise, äh, koostamisel ja minu seisukoht on järgmine. on vaja väga kindlaid reegleid, mille abil tagatakse äriühingutele võimalus piiriüleselt tegutseda ja liikuda ühest liikmesriigist teise. see on eriti oluline ettevõtjatele, kelle äritegevus on kes tegelevad äritegevusega nii-öelda tõsiselt, aga samas tuleb äh, ära hoida igasugused maksualased ja sotsiaalõiguslikud kuritarvitused. tuleb tagada, et piiriülese ümberkujundamise eesmärgiks ei oleks sellistest reeglitest möödahiilimine ja et töötajatele tagataks kõik äh, nende õigused. ma töötasin koos raportööri ja variraportööriga, meie koostöö oli suurepärane, ma tänan neid ja meie koostöö oli suurepärane ka nõukoguga. Need uued reeglid, millest siin räägitakse, tagavad rohkem võimalusi äriühingute majanduskasvuks äh, siseturul, aga samal ajal annavad need uued reeglid rohkem kindlustunnet ka töötajatele ja äriühingute aktsionäridele või osanikele. ma arvan, et oluline on see, et me homme jõuaksime hääletusel kokkuleppele ja selle õigusakti vastu võtaksime ning samuti on oluline ka see, et siseturul hakkaksid äriühingutele need uued ühtsed reeglid kehtima, aga et samal ajal välditaks igasuguseid kuritarvitusi ja igasugust pettust. see risk on küll, ähm, see risk ei realiseeru kuigi suure tõenäosusega, kuid seda tuleb igal juhul vältida, et kodanikud ei kaotaks usaldust siseturu vastu me oleme selle tekstiga igal juhul saavutanud õiglasema siseturu, ilma et me samal ajal äh, Äh, kuidagi kahjustaksime kellegi õigusi. aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna Rahvapartei fraktsiooni esindaja De Grandes Pascual. Senora... suur aitäh, juhataja, lugupeetud proua volinik Jorva, kallid kolleegid ma tahaksin kõigepealt nõukogu tänada selle töö eest, mida nad tegid. tegemist on väga keerulise teemaga ja ma tahaksin tänada ka oma sõpra proua Regnerit, kes küll mõnikord äh, oli minu oponent. uue direktiivi peamine eesmärk on muuta ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate elu lihtsamaks, äh, tagades neile nende asutamisvabaduse reaalne kasutamine teistes liikmesriikides. meil on vaja töökindlat äh, süsteemi, mis ei seaks samas ohtu töötajate õigusi ja meil on vaja ka tagatisi, mille abil töötajaid kaitsta. me oleme näinud, et meil on vaja kuidagi reageerida Euroopa Kohtu järjest suurenevale praktikale kui me vaatame Euroopa Liidu äh, toimimise lepingu artiklit nelikümmend üheksa, siis äh, näeme me väga tähtsat põhivabadust, seal öeldakse, et äh, äriühingutel, ettevõtjatel on õigus asutada oma ähm, alustada oma ettevõtlustegevust ka teises liikmesriigis ilma ettevõtjat uuesti asutada ja sealjuures ei pea vastav äriühing teises liikmesriigis üldse ettevõtlusega tegelema siiski leidsime me, et me peaksime sisse seadma ka kuritarvituste vastased meetmed, tagama selle, et inimesed ei või äriühingud ei püüaks lihtsalt süsteemi kuritarvitada. mina omalt poolt ütlesin, et äriühingud peavad suutma põhjendada, miks nad tegevuse teise liikmesriiki viivad ja tegema seda vähemalt siis, kui nad saavad avaliku sektori rahastust me ju teame lugusid ettevõtjatest, kes äh, saavad riigilt abi, võtavad selle raha endaga kaasa ja lähevad teise liikmesriiki, aga töötajad jäävad pika ninaga. me oleme seda näinud Hispaanias mitmeid kordi ja seetõttu on vaja piiriüleste äh, liikumiste puhul ka ekspost äh, kontrolli meil on vaja sellist kontrollisüsteemi, millega me kaitseksime töötajaid ja samas kaitseksime ka ühisturgu üldiselt äh, on aga see direktiiv väga positiivne, asutamisvabadus on äh, nüüd äh, tagatud. me oleme tahtnud piirideta Euroopat ja selle oleme ka saanud, aitäh. suur aitäh teie Grandes Pascualile ja nüüd saab järgmisena sõna sotsiaaldemokraatide nimel sõna kolleeg Mihhail Tetin kaheks minutiks lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, homse hääletusega lõpetame me täiesti talumatu äh, olukonna, kus ettevõtetel äh, on registrisse ka, ettevõtted on registrite, registrisse kantud teises riigis, aga samas nad ei pea selle reeglitest äh, kinni pidama. Nad valivad lihtsalt välja kõige madalamate maksude, madalamate palkadega riigi, eh, sellise riigi, kus keskkonnanõuetest kinni ei peeta. ja seetõttu me peame oma töötajaid ja oma et-, ettevõtete töövõtjaid kaitsma selliste ümberstruktureerimiste eest, ma olen kolleegile Evelin Regnerile väga tänulik eh, selle eest, mis ta vaatamata rasketele tingimustele saavutas nüüd jõuab see reguleerimata äh, valdkond äh, reguleeritud äh, valdkonnaks saada ning mulle tundub, et see on pigem positiivne, ka kuritarvitusvastane klausel peaks võimaldama ametivõimudel kontrollida äh, Ehm, millistel põhjustel eh, see ümberkujundamine aset leiab, nii on võimalik eh, kõige negatiivsemaid ehm, kõrvalmõju, kõrvalnähtusi, näiteks eh, riiulifirma, firmade kasutamist ehm, vähendada me oleme juba minevikus mitmeid võimalusi mööda lasknud, me ei pidanud silmas Euroopa kasu, vaid meie parlamendis oleme alati äh, valijate huvidest lähtunud, kuid liikmesriigid kahjuks mitte. Äh, see, kuidas äh, me paika paneme, need miinimumstandardid seadusandluses on väga oluline, me näeme, et praegu on äh, väga suur vahe äh, majandusliku vabaduse vahel, mis ettevõtetel on, ning kodanike õiguste, äh, sotsiaalsete õiguste vahel. see tekst, mille osas me homme hääletame, on suurepärane sissejuhatus uutele reeglitele, nende sissetoomisele, kuid reeglite kõrval ei tohi me unustada ka seda, et meil peaks olema ka selline raamdirektiiv, mis seda valdkonda Euroopas paremini eh, korraldaks. nii et ma soovin ja mul on hea meel, et ma olen siiani saanud sellesse protsessi siin parlamendis panustada. ja hüva jätku. aitäh teile, kolleeg Tetjan ja edu edaspidiseks. nüüd saab kuue NGL-i nimel sõna kolleeg Šiv-, Šivderan eh, kaheks minutiks aitäh, juhataja, aitäh ka raportöörile ähm, selle panuse eest äh, võitlusse töötajate õiguste eest. kahjuks peab aga nentima, et äh, taaskord äh, on väga hea tekst saanud lahjendatud kolmepoolsetel läbirääkimistel, seda just nõukogu süül, kes kahjuks täna siin ka kohal ei viibi sellega on kannatanud Euroopa Liidu äh, töötajad, äh, äh, kelle juurdepääsu konsultatsioonile, informatsioonile on siiski raskendatud ja see võib omakorda kaasa tuua siiski riiulifirmade ja varifirmade kasutamise. me teame, et üha enam ettevõtted liiguvad Euroopa Liidu siseselt, kuid töötajad on selles olukorras haavatavad ja meie vasakpoolsetena, nii nagu ka kolleeg, kes äsja kõneles, sooviksime, et oleks ka teatud raamtingimused paika pandud äh, Euroopa Liidus töötajate jaoks üldiselt, aitäh. aitäh teile. härra Svobodat ei ole praegu siin. sel juhul saab sõna kohe kolleeg Radev. poolteist minutit, palun госпожо председател уважаема госпожо комисар уважаеми колеги! lugupeetud э, juhataja volinik kolleegid mul on väga hea meel et me täna arutame seda seadusalgatust mis puudutab ähm, äriõigust euroopa liidus äh, äh, tunnustaksin proua Regnerit ja samuti ka komisjoni, te olete kuulda võtnud äh, meie üleskutset harmoneeri- har,, harmoneerida seadusandlust Euroopa Liidus piiriüleselt. me ei tohiks ära unustada, et meie põhieesmärgiks on lihtsustada ettevõtete tegutsemist, eriti just VKE-de tegevust, kui on tegemist ümberkujundamiste ja ühinemistega piiriüleselt. see direktiiv aitab muuta Euroopa ärikeskkonda tõhusamaks, sujuvamaks, sellised regulatiivkontrollid äh, igasuguse õigusliku raamistiku puhul on kindlasti mm, kasulikud ja ka selline siduv äh, kuritarvituse vastane klausel aitab võimudel äh, tegevust peatada, kui ettevõtted tege-, tegelevad pettusega või kuritarvitustega me peaksime aktsionäride, võlausaldajate eh, ja töötajate huvid eh, eh, ka-, huvisid kaitsma. kindlasti peab töötajaid õigeaegselt informeerima ettevõtte sammudest ja vähemusaktsionäride õigusi peab samuti paremini kaitsma, samal ajal võlausaldajad saavad selged ja usaldusväärsed garantiid enda tulude kohta, aitäh. ja nüüd puhe aitäh! ja nüüd on ka kogu sõnavõtjate nimekiri ammendatud, sest vaba mikrofoni voorus sõnasoove ei ole ja seetõttu saab kohe komisjoni nimel sõna proua Jorva. aitäh, proua juhataja, lugupeetud äh, liikmed, tahaksin tänada teid sõnavõttude eest, äh, teie positiivsete kommentaaride eest äh, selle eest, et rõhutasite reeglite vajalikkust ettevõtete liikuvuse parandamiseks Euroopa Liidus, et oleks suurem õiguskindlus ettevõtetele. see on tõepoolest see, mida meiegi soovisime. soovisime seda võimaldavat seadusandlust äh, edendada. see aitaks ettevõtetel kuritarvitusi äh, vähendada, äh, tagada aktsionäride ja töötajate õigused selleks, et riiulifirmasid, varifirmasid ei kasutataks, et maksudest kõrvale ei, ei hoitaks. tegemist oli keeruka tööga, see nõudis äh, väga palju teadmisi ja ka poliitilist tahet. hindan kõrgelt seda, et me töötasime kompromissi vaimus töötasime ka suure ajasurvega, vähemalt selle protsessi lõpus, äh, oma ametiaja lõpus. aga see kõik õnnestus meil, aitäh selle koostöö eest. ja mulle tundub, et tegemist on vägagi tasakaaluka ettepanekuga ning äh, loodan, et homme saab see ka kinnituse positiivse hääletusega siin kojas, suur tänu. kiitus komissari Jourovalle aitäh teile, proua volinik ja nüüd saab sõna uuesti proua Regner. Äh, lugupeetud juhataja, kes Euroopa äriõigusega tegeleb, peab olema maratoni äh, distantside jooksja. me oleme juba niivõrd kaua tegelenud Euroopa äriõigusega ja nüüd lõpuks õnnestub äh, meil ähm, kehtestada head standardid Euroopa töötajatele, me saime ööl ja päeval äh, oma töö läbi selle ametiaja lõpus äh, veel selle nimel tegutseda, selle nimel võidelda ja nüüd on tulemus meie ees ja tahaksin tänada volinikku, samuti ähm, Rumeenia eesistuja esindajat Gabrielat, meie variraportööre, kes samuti konstruktiivselt äh, oma tööd äh, tegid äh, ning meie koordinaatoreid. tahaksin seda viimast minutit kasutada veel selleks, et kutsuda liikmeid üles järgmistele sammudele, väga suur samm on nüüd astutud, kuid järgmine peaks, samm peaks olema selline raam, direktiiv, mis tagaks informatsiooni töötajatele kons-, õiguse konsultatsioonile niimoodi, et äh, oleks äh, võimalik äh, paindlikumalt erinevatele muutustele reageerida, aitäh! kiitokset esittelijälle ja nüüd on täs-... suur aitäh raportöörile ja nüüd on siis lõppenud selle olulise päevakorrapunkti arutelu ja me hääletame homme me jätkame järgmise raportiga. Sislav Krasnodebski raport Euroopa Kaitsefond. ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Krasnodebski, neljaks minutiks, palun. aitäh, proua president loomulikult äh, tahan ma öelda, et ma olen väga rahul sellega, et pärast pikki läbirääkimisi ja kolme triloogi oleme suutnud äh, jõuda kokkuleppele, mille üle homme hääletakse. lihtne see ei olnud. selle fondiga olid seotud mitmed hirmud, mis aga ei olnud põhjendatud samuti nagu erinevad vastuolud. läbirääkimistel ja triloogide käigus suhtlesin erinevate fraktsioonidega, näiteks Rohelistega, härra Pütikhoferiga ja teistega ja ma arvasin, et me oleme saavutanud äh, päris palju ja et kolleegid on tulemusega nõus, nüüd aga on nad seadnud selle jällegi küsimärgi alla. siin on kaks probleemi, eetilised küsimused ja siis delegeeritud õigusaktide probleem. ja siin ka kardetakse, et Euroopa Kaitsefond hakkab segama meie NATO kohustuste täitmist. ma arvan, et ka need hirmud suutsime leevendada. probleeme oli ka vasakult poolt poliitilisest spektrist, ma arvan, et need hirmud ei ole olnud alati põhjendatud. see ülesannete jaotus oli õige ning ka nõukogu kirjalikult kinnitas seda. nõukogul on ka kohustus kokkulepitust kinni pidada. seda nõudsid ka sotsialistid ja rohelised. loodetavasti nüüd kõik on rahul, ka volinikud võin ka lühidalt kirjeldada, mida me saavutasime ja mis oli Euroopa Parlamendi jaoks oluline. Euroopa Komisjoni otsene juhtimine näiteks, selle fondi juhtimine, siis eraldi eelarve uutele tehnoloogiatele, siis eelistingimused VKE-dele, palju aega ja läbirääkimisi kulus eetilistele kontrollidele, projekti rahastamisele, projektide rahastamisele. nõukogu tuli meile palju vastu, andis järele paljuski, mida parlament soovis oluline on ka see, et põhjenduspunktides öeldakse ka väga konkreetselt, et ei tohi öö, öö, kaasata ühtegi üksust, mille ko-, öö, kohta kehtivad ühenduse sanktsioonid siin on erinevad assotsiatsioonid, millega koostöö saab äh, äh, välistada, eesmärk ei ole fondi puhul Euroopa Liidu militariseerimine, vaid lihtsalt see, et meil oleks ühine äh, Euroopa poliitika, ühised projektid teadus- ja arendustegevuses. me ei räägi siin relvatööstusest, vaid teadus- ja arendustegevusest, et meile, meie tegevus ei oleks dubleeritud et meie vahendeid kasutataks võimalikult hästi. Ehm, kui me töötame välja äh, uut kõrgtehnoloogiat äh, kaitsevaldkonnas, see on minu arvates kõik hea. me ei saavutanud küll kõike, näiteks delegeeritud õigusaktide teema, äh, ka selle fondi olemus võib-olla ei ole päris sobilik meile. mõningad oma prioriteedid saime kaitstud, mõningaid mitte, kohe lõpetan. ma arvan, et meie jaoks kõige tähtsamad elemendid läksid siia ikkagi sisse, kuigi meid kritiseeriti nii vasakult kui paremalt poolt, aitäh. kiitokset esitel-. suur aitäh raportöörile järgmisena saab sõna välisasjade komisjoni esimees härra McAllister, teil on üks minut. austatud president, proua volinik Pjankovska. Euroopa Kaitsefondiga astume me suure sammu äh, edasi ühise teaduspoliitika öö, äh, suunas kaitsepoliitikas, nii et me saaksime oma kaitsetööd paremini organiseerida. mina olen selle raporti arvamuse esitaja välisasjade komisjonis ning üks asi on minu jaoks eriti tähtis, kaitsefond on tööstuspoliitikaline, poliitiline vundament meie koostöö jaoks, me saame nii oma kaitsepoliitikat edasi arendada ning parandada meie kaitsejõudude võrgustatust meil, me saame äh, vähendada oma erinevaid relv, relvasüsteeme ning äh, ka tõhusamalt ära kasutada maksumaksjate raha. Euroopa fondiga parandame me oma kaitsesuutlikkust ning seeläbi oma kod-, kodanike kaitset ning seetõttu ma palun, et kõik kolleegid homme keskpäeval toetavad seda fondi, aitäh! McAllister ja nüüd sitten komission puolesta. suur aitäh ja nüüd äh, komisjoni nimel proua Penkovska. aitäh, proua president, austatud saadikud, ma tervitan järjekordset võimalust rääkida Euroopa Kaitsefondist. jah, see tõesti muudab olukorda paremaks, võttes arvesse praegust viletsat koostööd kaitsepoliitikast. pärast komisjoni algatust juunis eelmisel aastal on töö olnud ITRES äh, Äh, ning ka hiljem triloogide käigus väga äh, pingeline. nüüd äh, jõuti esialgsele osalisele kokkuleppele esimesel lugemisel, loodetavasti võetakse see homme vastu. see on oluline teetähis teel Kaitseliidu poole. ma tahaksin siiralt tänada alustuseks ITRE läbirääkimismeeskonda. kõik te olite väga pühendunud läbirääkijad raportöör härra Krasnodemski, proua Krostet, härra Riike, härra Putikohver ja ärme unustame ka härra McAllisteri, suur tänu teile kõigile. kaitsefond ühelt poolt parandab Euroopa strateegilist autonoomiat äh, seeläbi, et suudetakse välja töötada äh, kaitsesuutlikkust paremini, aga samas parandab see ka meie avaliku sektori raha äh, kulutamise tõhusust me kasutame Euroopa Liidu eelarvet selleks, et äh, kaitsetööstuse projekte kaasrahastada, parandame koostööd kaitsevaldkonnas, suurendame konkurentsivõimet ning innovatsioonipotentsiaali Euroopa kaitsetööstuses. Parene, parandame Euroopa tehnoloogilist autonoomiat ning äh, võimaldame veel Euroopal muuta, muutuda tõeliseks julgeoleku tagatiseks, äh, mitte NATO asemel, aga koos NATO-ga osaline kokkulepe hõlmab mitmeid äh, elemente, mille nimel parlament kõvasti võitles, tooksin paar tükki välja, härra raportöör juba mainis neid, aga vaataksin neid ka komisjoni perspektiivist, esiteks Euroopa Liidu reeglid kehtivad, äh, juhtimine on Euroopa põhine äh, konkurentsi silmas pidades, see oli oluline meie jaoks, sest kaasatud on ju ka Euroopa Liidu eelarve, parlament äh, toetas ka seda, et komisjon hakkab otseselt fondi ellu rakendama. teiseks, me säilitame ja tugevdame ka öö, äh, abikõlbulikkust fondi puhul reeglid olid selged, me rahastame ainult Euroopa Liidus asuvaid ettevõtteid, mis ait-, austavad ka neid äh, kindl-, äh, turvalisustingimusi ehk siis tarne ja info kindlust ning seda, et tehnoloogiat Euroopast välja ei viida. Eh, samas me, eh, me kehtestame ainult osalustingimused, tagamaks, et Euroopa huvid on kaitstud. Need tingimused, nagu ma olen korduvalt öelnud, on sarnased või isegi identsed eh, nendele, millega Euroopa kod-, ettevõtted seisvad silmitsi, tegutsedes kolmandates riikides. kolmandaks, koostöö. see on muidugi eriti tähtis selle fondi puhul. me motiveerime koostööd öö, toetame ka VKE-de osalust. EDF ei öö, äh, ole mõeldud ainult suurtele tööstuskonglomeraatidele, vaid ka VKE-dele äh, ning läbi eriboonuste üritame me selle tarneahela laiemaks viia. neljas punkt õiguslikus tekstis on selgelt öeldud, et tegevus peab vastama ka riiklikele äh, Euroopa Liidu ning rahvusvahelisele õigusele, samuti ka eetilistele põhimõtetele nagu parlament palus, siis komisjon toob välja suunised eh, e-, eetiliste kriteeriumite kohta ning sõltumatud eksperdid jälgivad eetiliste tingimuste täitmist. fond välistab ka erinevad tegevused, millega äh, töötatakse välja autonoomseid relvasüsteeme, millel inimkontrolli pole ning äh, lõpetuseks Kaitsefond äh, toetab kaheksa protsendi hulga, Äh, ulatuses ka häiretehnoloogiaid. me olime selles küsimuses ka ühel meelel, ma arvan, et kompromisstekst on vastuvõetav lahendus, iga-aastane töökava, mida härra raportöör ka mainis, võetakse vastu äh, rakendusaktidega, prioriteetsete valdkondade nimekiri toodi ka sisse, et äh, see annaks raamistiku töökavale ning komisjon on valmis parlamendi ette igal aastal tulema, et seda töökava arutada. see lähenemine, nagu te teate, ei ole kuidagi eripärane kaitsevaldkonnas, siin on ka teisi rahastusprogramme, kus kasutatakse rakendusakte ning nendega oli parlament nõus. soovisin ka seda veel rõhutada, aitäh! suur aitäh, proua Valent Pienkovska! ja nüüd eelarvekomisjoni nimel härra Alar Lamassuur, palun, ka teil on minut. aitäh. lugupeetud volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin eelarvekomisjoni nimel kõigepealt õnnitleda kõiki neid, tänu kellele me saavutasime selle osalise kokkuleppe ja eriti tänan ma Euroopa Parlamendi meeskonda ja ka volinikku eelarvekomisjoni arvates on tegemist uuendusliku projektiga mit, uue mitmeaastase finantsraamistiku raames. ja need eelarvelised vahendid siis suunatakse mitme järgmise aasta jooksul Euroopa Kaitsefondi ja see aitab meil täita meie programme ja meie ambitsioone ning programmi EU Invest, mida arutatakse natuke hiljem, aga kõigepealt peab Euroopa Parlament need äh, heaks kiitma. tegemist äh, on Kaitsefondi puhul äärmiselt äh, olulise projektiga, mis aitab kaitsta kaitsta liikmesriike, aga see tähendab seda, et liikmesriigid peavad andma osa oma pädevusest Euroopa Liidule, et me saaksime oma kaitsevõimet tõsta, aitäh. kiitokset, edustaja aitäh ka teile, härra Lamassuur ja nüüd äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Krustet, palun. Teil on kaks minutit. suur tänu, lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid. ma võtan praegu äh, viimast korda sõna selle mandaadi ajal ja mul on hea meel, et ma saan rääkida just nimelt Euroopa Kaitsefondist, sest äh, tegemist on uue fondiga, mis aitab kaasa Euroopa integreerumisprotsendile, aitab kaasa koostööle ja kindlasti on see seetõttu ajaloolise tähtsusega hetk. ma tänan äh, meie raportööri ja veelgi rohkem tänan ma meie volinikku, kes võimaldas meil niivõrd kiiresti jõuda kokkuleppele juba päris kaua aega on Euroopa tööstuspoliitika kaitsevaldkonnas jäänud maha ja seetõttu on see, et me jõudsime nii kiiresti kokkuleppele tegelikult uskumatu. me käitusime väga konstruktiivselt, et jõuda selle kokkuleppeni, mis on heade läbirääkimiste tulemus ja Euroopa Parlament saab nüüd ette näha kolmteist miljardit eurot aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. meil on vaja seda raha kasutada selleks, et luua kõige paremaid innovatsioonilisi, innovaatilisi projekte liikmesriikide hüvanguks. paljud kodanikud tunnevad selle küsimuse osas äh, muret ja me oleme äh, patsifistidele nüüd äh, ka vastanud, sest nemad ei ole omalt poolt Euroopa julgeolekut kuidagi kaitsnud me peame olema autonoomsed, meil on vaja oma tehnoloogiat, meil on vaja ka oma strateegiat, meil on vaja, et Euroopa Liidul oleks uus võimekus eh, oma kaitseküsimusi ise reguleerida ja meil on vaja anda vastavatele äriühingutele ka eh, raha eh, selle võimekuse loomiseks jah, meil on teisigi valdkondi, kosmos, tervishoid, toiduohutus ja loomulikult julgeolek. kõik need küsimused on meile tähtsad ja me tahame ju kõik seda, et meil oleks tugev Euroopa, mis suudab ennast kaitsta, mis suudab tagada oma julgeoleku, kuigi me elame globaliseeruvas maailmas, aitäh! aitäh, proua Krostet ja ka teile saan ma soovida edu eh, edaspidiseks, kuna te ütlesite, et see on teie viimane sõnavõtt ja seda kahekümne viie aasta jooksul. nüüd aga saab järgmiseks sõna Eduard Martin sotsiaaldemokraatide nimel, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, ma saan aru, et nõukogu ja komisjon on selle projektiga eh, nõus. meil ei ole siin delegeeritud eh, õigusakti ja paljud võib-olla ütlevad, et see on lihtsalt eh, tehniline küsimus, kuid minu meelest mitte. praegu me näeme, et Euroopa Parlamendil on tegelik võime, me räägime siin kolmeteistkümnest miljardist, mis, mille me anname ja ma toetan kindlasti muudatusettepanekuid, mida homme hääletatakse ja eriti artiklit äh, seitse ja ka artiklit, äh, artiklit üksteist. me ei saa lihtsalt viidata rahvusvahelisele õigusele, sest see on äh, mitmetähenduslik. meil on, meil on vaja täpsemalt rääkida, milliste relvade kasutamine on lubatud me ei saa aga samas minna vastuollu Genfi konventsiooniga. me ei saa lubada selliste relvade kasutust, mille kasutamine on rahvusvahelise õigusega keelatud sellepärast, et selliste relvade ja sellise laskemoona kasutamine on keelatud ja vastuolus rahvusvahelise õigusega. kõik, mis pole keelatud, on küll lubatud, kuid me peame tagama, et Euroopa Liit investeeriks vaid lubatud relvadesse. mis puudutab relva eksporti, siis ei ole vastuvõetavat Euroopa Parlament ja Nõukogu jätavad selles osas kogu diskretsiooni, kogu otsustusõiguse liikmesriikidele. see ei ole õige, sellepärast et aastal kaks tuhat kaheksa võtsime me vastu ühise seisukoha ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ka relvakaubanduse äh, kokkuleppele alla kirjutanud ja seetõttu peavad seda täitma. minu jaoks on see äärmiselt oluline küsimus, aitäh teile! kiitokset, edustaja! aitäh teile, kolleeg Martin ja nüüd Alde nimel saab sõna Dominic Riquega, teil on kaks minutit, palun. Madame la présidente, madame la commissaire, mes chers lugupeetud ettega, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör, kõigepealt eh, tahaksime öelda, et eh, seda tööd on eh, tehtud väga kannatlikult. ja raportöör ja volinik ka kirjeldasid seda teksti lähemalt, aga mina tahaksin poliitikuna alla kriipsutada, rõhutada seda, et, et Euroopa peab äh, peab käituma vastutustundlikult, äh, sellepärast et juba aastal tuhat üheksasada kuuskümmend neli kukkus ju läbi Euroopa Kaitseliidu plaan ja äh, sealt äh, saadik oleme me siis mõelnud, kuidas käituda edasi. meil on vaja anda Euroopale kindlustunne, meil on vaja olla solidaarsed ja meil on vaja vältida seda, et teadusuuringuid kaitsevaldkonnas tehtaks mitmekordselt või topelt, sest see ei ole mõistlik meil on vaja muidugi tegeleda ka oma piiride kaitsega, võttes arvesse seda, seda, et olukord on praegu äh, ebastabiilne. ja meil on vaja tagada alaline Euroopa äh, kaitseraamistik, on vaja kaitsekulutusi paremini integreerida. aga see ei ole mitte ainult eelarveline küsimus, see on kindlasti ka poliitiline otsus. mul on kahju, et äh, meile esitati sellised muudatusettepanekud, mis seavad kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatu ohtu. aga ma arvan, et sellise tähtsusega teema juures tuleb meil rohkem pingutada, ma toetan kõiki kes toetavad suuremat Euroopa integreerumist ja eh, tugevamat Euroopat, mis suudab kaitsta kõiki kodanikke. meie omalt poolt peame toetama Euroopa Kaitsefondi vastuvõtmist, sest see on Euroopa kaitsetöö üks sambaid, mis aitab meil luua parema strateegia. sellest on kasu kaitsetööstusele ja on kasu meie kodanikele, kes ootavad eh, meilt suuremat kindlustunnet ja rohkem julgeolekut. aitäh teile, kolleeg Rige ja nüüd saab sõna kuue NGL-i nimel. Marias Matias, üks minut. E lugupeetud juhataja, tegemist on väga keerulise küsimusega. investeeringud äh, on muidugi head, aga me räägime praegu kolmest miljardist, mis äh, suunatakse Euroopa Kaitsefondi. kolm miljardit kolm miljardit eurot, mis läheb Euroopa projekti. tegemist ei ole rahaga, mille abil saaks parandada meie kaaskodanike elu. meie kasutame praegu seda lihtsalt tõhusamate relvade ehitamiseks, see tähendab tegelikult äh, ju lihtsalt äh, suitsukatet inimesed ootavad paremaid töökohti, rohkem avalikke teenuseid, tõhusamat tulevikku ja neile tuleks seda anda, liikmesriigid võiksid seda kaitsekoostööd teha ka vabatahtlikult, seetõttu meil ei ole vaja eraldi Euroopa Liidu eelarverida. sellel ei ole igal juhul mitte mingit pistmist aluslepingutega. ja tegelikult maksame me kokkuvõttes rohkem kui kolm miljardit eurot, aitäh! aitäh teile, kolleeg Mattias ja nüüd äh, roheliste nimel Reinhard Pütikohver, palun, kaks minutit. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, kolleegid, see, et me ühiselt Euroopas äh, peame tegema enam ühise kaitse julgeoleku nimel, on minu lähtekohaks seetõttu võib äh, selline kaitsefond mängida vaid positiivset rolli kuid äh, nende läbirääkimiste käigus me ei saavutanud seda, mis oleks olnud võimalik. Äh, mulle tundub, et see äh, kattuvus läheb relvastuse osas edasi. see, et me palju kaotanud oleme, seda see ei sõltu mitte raportöörist, teda ma tahaksin siiski kiita, ta on olnud väga võitlusvalmis ja aeg-ajalt oli mul lausa rõõm temaga äh, koos äh, põrkuda ka NATO reaalsuse vastu, kuid äh, härra Riquet ja proua Grostet Nende puhul ma nägin ainult Prantsuse lo-, relvastuslobistide huvi, huvide edastamist ja lisaks sellele veel teatud sõjalise ideoloogia edendamist. me räägime siin kaitsefondist, mille jaoks eetilised äh, loosungid tunduvad olema ainult äh, fassaadiks. nii nagu härra Martin juba õigustatult ütles, kaitsefond äh, on millel on eraldatud kolmteist miljardit seitsme aasta peale ilma igasuguse parlamentaarse kontrollita ja äh, vaikimisi öeldakse, et meil on vaja veelgi enam äh, relvastus, relva eksporti, selline iseenda kastreerimine on tõepoolest häbiasi parlamendi puhul. kuid äh, üks positiivne samm on see, et ei eraldata raha tapjarobotitele, kuid sellest ei piisa ja tahaksin äh, hoiatada ka ideoloogiate eest, see strateegiline autonoomia, kes niimoodi püüab Euroopa kaitsepoliitikat defineerida, see räägib äh, mingist teisest reaalsusest, see on lihtsalt mingisugune unistamine, aitäh. aitäh, lugupeetud äh, saadik Pütikofer, nüüd aga annaksin sõna EFTD nimel kolleeg Bullockile, palun. lugupeetud juhataja, selleks, et ähm, kaitsta neid niinimetatud Euroopa kodanikke, Junckeri komisjon tahab rahastada kaitsealgatusi enam kui kolmeteist miljardi euroga, äh, erinevad kommunikatsioonid ja varase hoiatamise süsteemid, äh, mereluure ja nii edasi. see kõik äh, viib meid lihtsalt totalitaarse Euroopa poole Euroopa Liidu komisjon püüab seda projekti esitleda kui rahualgatust, kuid selge on see, et tegelikult me räägime siin Euroopa Liidu armeest. Emmanuel Macron hiljuti julgustas sellist armeed looma selleks, et Euroopat kaitsta. kuidas võiks keegi üldse mõelda mingisuguse föderaalse militaarprojekti toetamisele, mis põhineb kahekümne seitsmel erineval riigil ja kahekümne neljal erineval keelel, nagu Margaret Thatcher ütles, teil ei ole mingit muud raha allikad kui see, mida inimesed teenivad. sellel hetkel, kui euro on kriisis ja kui äh, läbi peab viima maksukärpeid, äh, äh, peaksite arvesse võtma siiski kodanike muresid, me peaksime rääkima siin süsinikuleketest, töötusest, selline Euroopa ülene armee on täielik häving. Mm, Euroopa Liit ei ole selline üht, ühemeelne tegutseja, kuna nagu näiteks Venemaa Ehm, selle plaani vastasust näitab Brexit, äh, näitab äh, Itaalia valimistulemus ja valitsuse moodustamine. lugupeetud äh, volinik, ma leian, et see on täiesti vastuvõetamatu, et selline valima, ilma valijate mandaadita eurokraatide kamp määrab Euroopa tulevikku ja loodan, et varsti saab palju, paljud, saavad paljud inimesed aru, et äh, see oli äh, viga ja oma viimases kõnes siin parlamendi ees ma siiski kutsun teid üles liikuma sellisest superriigist äh, kaugemale, Euroopa armeest kaugemale ja loodan, et uus parlamendi koosseis pöörab selle kursi ümber ning läheme uuesti demokraatlike väärtuste juurde. aitäh, kolleeg Pullok ja teilegi soovin kõike head edasiseks. aga nüüd äh, läheme edasi äh, teiste saadikute sõnavõttude juurde, kõigepealt Jerzy Buzek, palun. E, stawiamy na wzmocnienie filaru obronnego Unii. aitäh, me peame kaitsesammast e, ka NATO raames e, tugevdama, me peame rõhutama seda, et relvatööstus ei ole ainus julgeoleku garant, vaid kogu tööstuse areng Euroopas. nii nagu Emmanuel Macron, ma ei toeta mitte ainult Euroopa relvastumist, vaid relvatööstust ja see on seotud äh, kolme elemendiga, esiteks äh, Euroopa ettevõtete osalus selles tööstuses, äh, teiseks teadusuuringute rolli tugevdamine ja kolmandaks toetused liikmesriikidele, julgustus liikmesriike töötama käsikäes vähemalt minu enda regioonis Sileesias oli see küll tugev argument, et selline sidesus, sidusus aitaks kiiresti äh, tuua kasu ka kodanikele läbi nende tehnoloogiate, mida on võimalik arendada VKE-de osalusel ka minu enda regioonist. ja tahaksin tänada raportööri härra Krasnodemskit selle eest, et ta nii hästi on juhtinud läbirääkimisi, need olid keerukad läbirääkimised. ja tahaksin tänada kõiki kaasraportööre, samuti proua Grostetti, kes äh, on varem olnud äh, ühe samateemalise raporti raportööriks ja mulle tundub, et me liigume õiges suunas. aitäh kolleeg Puusekile, nüüd aga Viktor Postinaru, sõna on teil președinte doamnă comisar domnule raportor. suur tänu proua juhataja aitäh proua volinik aitäh ehm, nende läbirääkimiste eest eh, mitmepoolses maailmas, kus on mitmeid eh, ähvardusi, ohtusid. on oluline, et Euroopa Liit eh, ehm, ühendaks oma jõud selleks, et oleksime tõsiseltvõetavaks tegijaks ka maailma areenil. kaitsepoliitika on prioriteet kõikide meie kodanike jaoks ja just seetõttu võtsime ka selle seadusakti vastu ja loodan, või loodan, et me seda homme teeme hääletusel. ma arvan, et me peaksime niimoodi ka oma muudesse piirkondadesse suunatud strateegiat edasi arendada ja meil õnnestub luua Euroopa Kaitsefond mitmeaastase finantsraamistiku raames kaks tuhat eh, kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. ja sellega me tahame eh, enam pöörata tähelepanu kaitsevaldkonna prior-, prioriteetsusele ka meie kodanike silmis. kui räägime kaitsesektori väljakutsetest, siis kindlasti peaksime tõhusust suurendama, kattuvusi vältima, peaksime aitama kaitsetehnikat äh, äh, ühiselt äh, kasutada. ja see oli ka minu fraktsiooni jaoks oluliseks teemaks, me sooviksime suuremat, suurema tõhususega kaitsetööstust niimoodi, et tu-, turud oleksid paremini integreeritud, samuti ka teadusuuringute vallas oleks see põimumine suurem see protsess peab äh, jätkuma äh, selles mitmepoolses äh, reeglitel põhineval maailmas, mi-, mida juhib ka ÜRO harta, tegelikult on julgeoleku vallas siiski ainsaks julgeolekugarandiks NATO. mul oli privileeg selle teemaga viimastel aastatel tegeleda ja tahaksin teil soovitada homme selle poolt, see on minu viimane kõne siin parlamendis ja tahaksin minagi tänada teid kõiki eh, selle eest, mida me viimased, mida ma viimased kaksteist aastat olen saanud teinud, eh, nii et eh, härra proua Krostet, oleme patsifistid, aga mitte naiivsed. ja siit on seura-. aitäh ja nüüd

Euroopa Liit kulutada militaarteemadele Euroopa Liidu, seda võiks ju hoopiski vaesusevastaseks võitluseks kulutada või siis majandusliku ja sotsiaalse sidususe suurendamiseks, aga see läheb hoopis sõdade, sõjapidamise rahastamiseks, relvatööstuse rahastamiseks, militariseerimiseks põhimõtteliselt. see on siiski väga murettekitav inimesele, kes rahu armastab. ideeks on alati olnud ju avanemine Ehm, ja see, et avatakse uksed ka tsiviiluuringutele, selleks et oleks võimalik neid teadusuuringuid kasutada ka sõjalises valdkonnas. inimesed, kes sõdade taga on, kes soovivad sõjatööstust tugevdada, nad rikuvad rahu, nad on rahuvastased, jätkem see selja taha ning hakkame asju teistmoodi tegema. aitäh nüüd äh, härra Pütiköfer soovib teie käest äh, esitada, teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te võtate selle vastu, kolleeg Ferreira, kas te võtate küsimuse vastu? härra Ferreira, ma räägin teiega soome keeles. kas te võtate sinise kaardi Pütikoferilt vastu? jah, palun, küsimus kolmkümmend sekundit. Dankeschön. Herr Ferreira, ich fand aitäh proua Ferreira, minu arvates oli väga huvitav see, kuidas te rääkisite niinimetatud Euroopa Liidu militarismi vastu. kuidas te selgitate seda, et teie fraktsioon, kuue fraktsioon, kuude jooksul läbirääkimistel mitte ühtegi korda ei, ei saatnud mitte ühtegi saadikut nendele aruteludele kuidas te saate siin nüüd rääkida militarismi vastu, kui te ise pole kodutööd ära teinud? härra Bütikofer, te näete küll, et meie fraktsiooni toetus äh, küll sellist öö, äh, äh, fondi ei looda, millele, mille, mille, tänu millele kolme miljardi eest relvi toodetakse võib-olla ka mitte tänu teie fraktsioonile, aga kindlasti tänu sotsialistidele ja parempoolsetele, ma tean küll, kuidas see koda on kokku pandud, teie teate ka, meie oleme vähemuses, aga varem või hiljem muudame me seda olukorda ja meil on vaja see militarismi suunas liikumine Euroopa Liidus lõpetada. Saksamaa rohelised on sageli käinud käsikäes nende militaristidega. ja te teate küll seda oma äh, partei ajaloost. Tarand. ja nüüd Indrek Tarand, üheks minutiks, palun. Kiidos, arvoisa puheenjohtaja. suur tänu, kallis juhataja. ma tavaliselt toetan kolleeg Reinhard Pütikofer ning mulle avaldab muljet tema kaugelenägelikkus näiteks Hiina või USA puhul, aga täna ma pean tunnistama, et kuigi tema kriitika ettepaneku äh, vastu on isegi pädev, aga ta nõustub vast minuga ka, et EDF on liiga vähe ja liiga hilja, sest liiga hilja oleme me hakanud õigust looma ühise äh, Euroopa äh, kaitsejõu asjus, see peaks olema NATO eraldi sammas, mis kaitseb Euroopat otseste rünnakute ja ohtude eest. seetõttu ma toetan härra Krasnodebski raportit tingimusel, et edasised sammud selle jõu suunas astutakse ka. ja härra Pullokile ütleksin ma, Euroopa kaitsejõud luuakse, nad räägivad kahjuks inglise keeles, kahjuks Brexiti tõttu ei ole seal britist komandöri, aga küll ta luuakse. ja härra Ferreirale ütlen ma, et kolm miljardit on köömes, isegi Eesti eelarve siin, kaitse-eelarve on suurem. aitäh, kolleeg Tarand. ja nüüd Fabio Castaldo, teil on kaks ja pool minutit. Grazie presidente, colleghi. Il voto di domani. aitäh, kolleegid. homne hääletus Euroopa Kaitsefondi üle tuleb pärast pikka tööd, ma tahaksin tänada härra Krasnodevskit. variraportöörid on ka siin protsessis põhjalikult osalenud, aga eh, Euroopa Komisjon ja meie peame ka edasisi arenguid eh, teedelt jälgima, see on järgmine faas Euroopa Liidu arengus, parlament peab olema ka selle arengu osaline, mitte pealtvaataja me toetame delegeeritud, mitte rakendusakte. ja me peame tagama, et parlamendi hääl on ka kuulda. meil on vaja Euroopa nägemust Euroopa Kaitsefondi jaoks. see on öö, äh, nõue peab jääma, et kolm riiki peavad vähemalt osalema projektis. samas ütlesime me ka, et äh, selleks ei tohiks kuluda liiga palju aega. kahepoolne koostöö ilma Euroopa lisandväärtuseta äh, ei peaks raha saama. ja mis puudutab äh, väljaspool Euroopat tegutsevaid üksusi, siis meil on vaja nad välistada. nii, nagu see siin ka kirjas on. samuti soovime, et äh, selle koostöö äh, ettekäändel avatakse uks teistele ettevõtmistele, eelkõige äh, kuna meie eesmärgid peavad olema selged. EDF peab äh, toetama eelkõige äh, koostööd Euroopa ettevõtetega VKE-de vahel, mis tegutsevad kaitsevaldkonnas. see peaks olema fond, mis hakkab äh, erinevaid ettevõtteid üksteise vastu äh, ässitama, vaid mis toetab meie äh, kaitsevaldkonna koostööd. EDV, EDF e peaks ka sulgema need lõhed, mis meie kaitsetööstuses praegusel hetkel veel eksisteerivad. jah, meie mehed ja naised vormi, kes sõduritena saadetakse konfliktipiirkondadesse, väärivad seda. jah, tõlgid suutsid küll väga kiiresti tõlkida, aga rääkige järgmine kord vast natukene aeglasemalt. Lähme siis edasi. ja järgmiseks saab sõna härra Mihhail Kaaler pooleteistkümneks minutiks. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Suur tänu, juhataja. Endlich auch von der EU eben. ja mul on hea meel, et lõpuks ometigi Euroopa Liidu tasandil hakkame me ka panustama sellesse, et paremini kaitsta oma kodanikke. minu arvates on see Äh, äh, just fondi põhjus, see parandab meie julgeolekuolukorda. kahetsusväärne on see, et osa sellest kojast nii vasakult kui paremalt poolt ei soovi meie kaitse, äh, kodanikke paremini kaitsta. see on öö, vastutustundetu meie kodanike ees, kes väärivad paremat kaitset, aga ka meie sõdurite ees, kes praegusel hetkel Euroopa Liidu lipu all näiteks Malis Äh, Sudaani rannikul kui, või Vahemerel Euroopa Liidu julgeolekut kaitsevad. Nad väärivad kõige paremat äh, tehnoloogiat, kui nad Euroopa Liidu lipu all vormis meid kaitsevad. aga äh, siis süüdistaksin ka nõukogu mõningaid liikmesriike ning komisjoni. tulevikus peate teie tagama, et kolmteist miljardit tõesti ka eraldatakse ähm, meie relvastusprojektidele. Te peate tagama, et tulevikus need kakssada kümme miljardit eurot meie kaitse-eelarvest oleks tõhusamalt kasu- äh,, kulutatud. me ei pea välja töötama FK-sid äh,, uusi äh, õhukaitsesüsteeme, kuidas te siis muidu selgitate kodanikele selle raha kulutamist. meil on vaja äh, ta-, äh, üles ehitada koherentne äh, toimiv Euroopa Liidu kaitsesüsteem, mis toetab meie tööstust ja kaitseb kodanikke. ja homne kaitsefondi vastuvõtmine on alles esimene samm, aga ma, mind huvitab väga, kuidas minu kaasmaalane Udo Pulman hääletab sest ta on suuruselt teise fraktsiooni äh, liider ning tema äh, isiklik seisukoht on väga huvitav. aitäh teile, kolleeg Kaller, nüüd saab äh, sõna kolleeg Rosati pooleteistkümneks minutiks, palun. aitäh, proua president, proua volinik. täna räägime me siin teemast, mis on võtmetähtsusega Euroopa kaitse jaoks kaitse äh, investeeringuid tehakse kaitse äh, töö, tööstusesse äh, liikmesriigiti. ainult viisteist protsenti nendest läheb piiriülestesse projektidesse. Euroopa kaitsekulutused kokku on kaks korda suuremad kui Vene Föderatsioonil aga napib koostoimimisvõimet. julgeolek on ju meie prioriteet, meil on uued väljakutsed, näiteks Vene Föderatsiooni käitumine, radikaalne islami fundamentalism, seetõttu me peame tugevdama oma kaitsesuutlikkust. Euroopa Kaitsefond on instrument, mis seda võimaldab loomulikult on oluline siin koostöö öö, ning teadus- ja arendustegevus liikmesriikides. komisjoni ettepanek näeb ette, et fondis on kolmteist miljardit ning sellega saame me tõesti tööstust toetada, aga tööstuse jaoks on ka oluline tasakaalu saavutamine kõik riigid saaksid ära kasutada seda suurt potentsiaali, näiteks Poolas on suur kaitsetööstus, näiteks Raadumis, aitäh! aitäh ja nüüd siis vaba mikrofoni voor, kus on kolm sõnasoovi, kõik saavad sõna. kõigepealt härra Pospišil, palun. aitäh, proua president. kuulasin tervet arutelu väga tähelepanelikult ning ma toetan seda ettepanekut, minu arvates on see väga kasulik, nagu juba öeldud, siis suurendab see investeering Euroopa Liidu kaitsesuutlikkust ning toetab ka Euroopa kaitsetööstust, sellest saab kasu majandus üldiselt, aga nagu juba varem öeldud, sellised projektid ei saa ohustada, ei tohi ohustada meie koostööd NATO-ga. see ei saa olla alternatiiv NATO-le, sest meie Tšehhi Vabariigis arvame, et koostöö NATO raames on kriitilise tähtsusega. seega meie arvates on see väga hea projekt, aga NATO koostöö on kõige tähtsam. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Marjas, palun aitäh, proua president. kolmteist miljardit eurot Euroopa Kaitsefondi. see tervishoiule, haridusele, infrastruktuurile, vaesusevastasele võitlusele kuulutatakse rohkem. ma arvan, et selle fondiga hakatakse nüüd toetama suurt Euroopa tööstust, kes siis müüvad oma relvi Türgile ja Saudi Araabiale. asi on tegelikult selles, et Trump nõuab, et Euroopa rohkem kulutaks kaitsetööstusele ning meie tegutseme. Euroopa Liit muutub järjest militaarsemaks ning selle tulemusena Euroopa Liit viib läbi ka kolmandas maailmas järjest rohkem sõjalisi operatsioone. ma arvan, et seda raha peaks kasutama eelkõige äh, hariduseks ja tööhõiveks. aitäh! ja nüüd veel härra Dobromir Sošits, olge, äh, palun, teil on sõna. Äh, wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolej... Aitäh, härra Krasnodębski Äh, ütles, et see nii ei ole, aga tegelikult on see ikkagi samm Euroopa armee suunas. proua Krostetile ja härra Rikeele võin ma ka kinnitada, et see nii on. jah, pärast sõda oli Saksamaa ameeriklaste kontrolli all ning nüüd soovib ta Euroopa armeed, et ennast vabastada. aga olgu, mida, mis kasu saab sellest Poola, seda ma ei mõista jällegi loobutakse oma suveräänsusest, kontrollist oma armee üle, kui hakatakse ühist äh, teadus- ja arendustegevust tegema, see äh, on suur oht, eelmisel aastal komisjon seda ka selgitas. kuidas see siis peaks toimima? et me loobume oma sõltumatusest? edustaja Sosniers ja nüüd sitten voimme antaa ja nüüd äh, saab uuesti sõna komisjon, volinik Penkovska. aitäh, proua president. armsad saadikud, tahaksin teid tänada teie kommentaaride ja äh, seisukohtade eest. tahtsin kinnitada, et kindlasti ei olnud selle kokkuleppe saavutamine lihtne äh, ühegi institutsiooni jaoks ma tahaksin jällegi tänada teid kõiki, kes väga pühendunult üritasid leida head lahendust erinevate faili aspektide puhul. tooksin välja kaks nendest, kõigepealt koostöö, paljud teist rääkisid sellest raha suurusest. kordan üle, koostöö puudumine kaitsetööstuses on kulukas see läheb maksma umbes kakskümmend viis kuni sada miljonit eurot aastas. see kulu tuleneb koostöö puudusest kaitsesektoris. teiseks, relvade eksport, mõned teist tõstatasid selle teema. alusleping on siin väga selge, ma olen sellest palju rääkinud. see on täiesti liikmesriikide pädevuses ja seda me ei muuda ka selle määrusega me ei suurenda relva eksporti, meie eesmärk on vähendada meie sõltuvust kolmandatest riikidest tehnoloogiliselt. ja suurenev koostöö ning vähenenud sõltuvus on ühed peamised aspektid fondi juures. ma olen kindel, et kaitsesektor saab olema üks peamisi mootoreid Euroopa integratsioonis, me räägime siin endiselt kaitsetööstuse koostööst, ei vähemast ega rohkemast. ja ma tahaksin ka rõhutada, et komisjon tervitab vägagi triloogis kokku lepitut. ma loodan homme positiivset hääletustulemust ning ma tahaksin veel kord teid kõiki tänada, raportööri, variraportööre ning ITRE komisjoni esimeest härra Puusekit, sest teda ma ennem ei maininud. suur tänu teile kõigile suure töö eest. jällegi ma tean, et see ei olnud lihtne, aga minu arvates see kokkulepe on vastuvõetav, aitäh. aitäh teile, proua volinik Pinkovska. ja nüüd saab sõna veel kord raportöör härra Krasnodebski, palun. Äh, dziękuję Pani Przewodnicząca aitäh, proua president, suur tänu nende huvitavate sõnavõttude eest arutelus. arutelu näitas, et ka fraktsioonide sees ei olda ühtsed, näiteks sotsiaaldemokraatide hulgast tuli erinevaid arvamusi, ka roheliste hulgast, olgu siin on erinevaid seisukohti ka riigiti. riikides, mis ei ole, mõned riigid pole ammu kogenud invasioone või ohte, näit-, teised, näiteks nagu Balti riigid, tunnevad ennast ohustatuna. sotsiaalprogrammid on küll toredad, aga kui me oma vabadust kaitsta ei suuda, siis meie äh, heaolu satub ka ohtu. ma tahaksin väga tänada eesistujamaid Austriat ja Rumeeniat. Nad tegid väga suurt tööd. ning ka olid väga osavad läbirääkijad. ning suhetest NATO kohta võin, NATO-ga võin ma öelda, et me oleme küll, küll selle fondi poolt, aga mõistame, mida te ütlete, et NATO on meie julgeoleku tagatis. siin ei muutu midagi. me soovime, et teised riigid nagu ka Prantsusmaa öö, öö, tuleks kaasa NATO idapiiride kaitsega. üks asi on veel oluline siin küsiti, mis kasu Poola sellest saab. ma arvan, et me saame seeläbi oma kaitsetööstust moderniseerida läbi selle koostöö, ühistöö erinevate ettevõtete vahel selles valdkonnas üle Euroopa. ka teadus- ja arendustegevusest saame seda tehe, teha ning oluline on, et see fond kasutab ära tervet Euroopa potentsiaali, mitte ainult osa. üks asi veel, ma sooviksin, et te tõesti hääletaksite selle teksti poolt praegusel kujul, niisiis lükake tagasi kõik muudatusettepanekud, olge, hääletage vastu kõikidele muudatusettepanekutele, mis täiskogule esitatakse. see oleks minu tungiv soov teile nagu öeldud, tegemist on tööstuse eh, toetusega eh, ning terve Euroopa Liidu ning eh, toetusega, ka NATO koostöö toetusega parandatakse ka meie kaitsekoostööd. et me saaksime kaitsta oma elustiili ja tsivilisatsiooni ja nüüd tema keskustelu on. aitäh raportöörile, sellega on arutelu lõppenud ja me hääletame homme. praegu läheme me aga edasi järgmise punktiga. tegelikult kahe päevakorrapunktiga meil on ühine arutelu pandikirjadest. ja kõigepealt eh, luuke esimene esimene raport pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ja teiseks eh, siis teine Luke raport pandikirjade, pandikirjade avalik järelevalve ja kõigepealt saabki härra Luke sõna neljaks minutiks. Äh, lugupeetud äh, juhataja, daamid ja härrad, kolleegid, äh, iga kapitalituru jaoks on oluline, et oleksid turvalised väärtpaberid kuid äh, me teame, et äh, tihtipeale nad ei ole nii turvalised. me teame, et äh, teatud turvalisust on seda siiski, on, on võimalik siiski tagada, me teame, et ka riigivõlakirjad ei paku alati turvalisust, isegi Eurotsooni riiklikud võlakirjad ei paku täielikku turvalisust ja nagu ikka üks meist on pidanud aru saama pärast euro võlakriisi. aga me teame väga vähe ähm, pandikirjadest, sellest, et see on siiski väga kindel väärtpaber, see on äh, terviklik ähm, väärtpaber, mis ka enam kui kakssada viiskümmend aastat juba olemas olnud ja mingeid pankrotte pole see läbi teinud see on väärtpaber, mida meil Eurotsoonis oleks vaja ja mida ka meie kapitaliturgudel on vaja. ja selle taustal on hämmastav, et äh, pandikirjad äh, niivõrd vähe arenenud on Euroopa Liidus et on ainult äh, käputäis riike, kus on pandikirjade traditsioon ja kes edukalt aastakümneid, juba aastasadu kasutavad Äh, samas teistes riikides on väga väiksed kogemused äh, selle instrumendiga äh, ja kellel ei ole mingit pandikirja seadusandlustki. nüüd nendele me tulemegi appi selle direktiiviga ja ka määrusega, kui võtame siin parlamendis ähm, need vastu. direktiiv on justkui juhtnööriks ka Äh, arenevatele finantsturgudele Euroopa Liidus, kes saaksid nüüd kasutusele võtta sellise väärtusliku väärtpaberi nagu pandikiri. ja nad võiksid ka seda, neid juhtnööre kasutada selleks, äh, et võtta üle ka enda seadusandlusse see, mis on ennast hästi tõestanud äh, pikaaegselt, äh, justkui parimad äh, praktikad pandikirja kasutamisest. me oleme palju vaeva näinud selle seadusandliku aktiga ähm, selleks, et seda võim-, parimal võimalikul viisil ka ellu rakendada, et tagada selle väärtpaberi kvaliteet selles osas me oleme läbirääkimisi pidanud ja mulle tundub, et saavutasime päris hea tulemuse selle pandikirja direktiivi oleme me niimoodi äh, kujundanud, et äh, me teeme vahet äh, kahe erineva kategooria vahel. ühelt poolt nii, nagu see on ka kapitaliturgude direktiivis defineeritud, nii nagu seda üldiselt kasutatakse kapitaliturgudel ja millel on ka investorite Äh, usaldus ja teine uus turusegment tekib nüüd, mis äh, aitab kaasa uuele kasvule ja uutele investeerimis- ja finantseerimisvõimalustele ja mis ka uut turvalisust peaks tooma ja turu viima uue küpsuse tasemele. ja head raamtingimused on nüüd olemas selleks, et pandikirjad, et neid oleks võimalik finantseerimisinstrumendina kasutada Euroopa Liidus ja sellised väärtpaberid, äh, neid oleks äh, võimalik kasutada ka väljaspool Euroopa Liitu, et me sätest-, et me äh, paneksime paika standardid üldse sellisele rahastusinstrumendile. niimoodi on meil võimalik tekitada investorites usaldust oma kõrgete standarditega, et see kõik oleks usaldusväärne ning läbipaistev ja kui komisjon äh, ka ekvivalentside osas äh, otsuse langetab, siis on võimalik meil turud äh, ka avada, mitte jääda suletuks nendele, kes oleksid samuti sellest instrumendist ja selle kasutamisest huvitatud. mulle tundub, et me oleme astunud suure sammu õiges suunas, jään ootama meie tänast arutelu ja loodan, et ka homme on tugev toetus sellele seadusaktile ja loodan, et see võetakse ka väga laialdaselt kasutusele Euroopa Liidu finantsturgudel, aitäh! ja nüüd siit. aitäh. nüüd aga Elis-, Elisabetta Bienkovska komisjoni nimel. Covered bonds are a stable and cost effective source of. me räägime kulutõhusta, kulutõh-, kulutõhusatest investeeringutest, mis on väga olulised just pärast majanduskriisi, mil paljud rahastamisvõimalused kadusid see ettepanek on oluline erinevatele liikmesriikidele, sest komisjon tahab sellega tagada kõrgestandardilised pandikirjad. tegemist on äh, ühe instrumendiga kapitalituru, kapitaliturul ning äh, üle-euroopaliste pandikirjade süsteem suurendaks laenu andmise võimalusi reaalmajanduse ettevõtjatele, ilma et äh, kuidagi häiritaks juba toimivaid turge samuti aitab see pandikirjade ettepanek neid liikmesriike, kus turud on vähem arenenud. pankadel on niimoodi ligipääs turvalistele rahastamisvõimalustele, mis lubab neil aidata nii eraettevõtjaid kui majapidamisi. me arvame, et nii hoitakse kokku üks koma viis miljardit eurot aastas uued reeglid räägivad ka sellest, milliste reeglite järgi neid uusi instrumente kasutada, nii et tagataks finantsstabiilsus uus pandikirjade süsteem rajaneb kahel sambal, kõigepealt direktiiv, direktiivis tuuakse ühtsed äh, mõisted, näiteks pandikirja definitsioon, räägitakse sellest, milline on nende instrumentide tulevik ja äh, kes siis saavad neid pandikirju kasutada samuti räägitakse direktiivis pandikirjade järelevalvest ja sellest, milliste reeglite alusel on võimalik kasutada pandikirja märgiseid. aga teiseks instrumendiks on määrus, kus räägitakse kellel on õigus saada eelisseisundis äh, investoriks, äh, ostes neid pandikirju. ka komisjon on välja andnud omapoolse teatise, kus ütleb, et on äh, nõus likviidsusnõudeid muutma, võttes arvesse pandikirjade erilist staatust ja selline muudatusettepanek arvestaks siis seda, et pandikirjade jaoks on vaja näha üle tagatusvahendid ja suurem likviidsus. komisjon esitab selle teksti parlamendile enne homset hääletust. ma tahaksin siinkohal teid tänada selle eest, et me oleme jõudnud nii heade tulemusteni, eriti tahaksin ma tänada härra Lukat, teie raportööri, aga kõiki variraportööre. komisjoni ettepaneku eesmärgid on suuresti alles teie tekstis, seetõttu ma tänan teid ja tänan ka läbirääkijaid. ja arvan, et koostöö läbirääkimistel nõukoguga oli samuti väga hea. pandikirjade ettepanek peaks liikuma kiiresti edasi ja kui see vastu võetakse, siis tähendab see seda, et seda olulist rahastusallikat saab kasutada kõikides liikmesriikides, millega suurendatakse töökohtade arvu ja tagatakse majanduskasv kogu Euroopa Liidus. aitäh! suur aitäh teile! nüüd äh, saab sõna härra Rosati Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. suur tänu. lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör, me töötame siin kahe dokumendiga millega tuuakse sisse uued äh, mõisted, uus äh, süsteem kõigepealt siis eh, direktiiv, kus, direktiiv, kus räägitakse pandikirjast, eh, mis on eh, tagatud võlakiri ja teiseks räägime me siin sellest, kuidas viia lõpule kapitaliturg. mul on väga hea meel, et meil on õnnestunud jõuda hea kompromissini. tagatud võlakirjad, pandikirjad on direktiivis defineeritud ja samuti on siin defineeritud ka see, kuidas tuleb kohustused tagada. meil on tegelikult äh, kahte tüüpi äh, võlakirju, kõigepealt Euroopa võlakirjad, mis täidavad äh, tingimused, mille direktiiv ette näeb, ja teiseks teist tüüpi võlakirjad, mis täidavad siis ka määruse nõuded Euroopa Liit ise võib defineerida varakogumi, millega pandikirju tagatakse ning samuti ka likviidsusnõuded. siin räägitakse sellest, et tuleb anda lisatagatisi kahe protsendi, kaheksa protsendi äh, ulatuses. Need pandikirjad on väga kvaliteetsed ja väga turvalised võlakirjad. ma soovin kõigepealt tänada raportööri härra Luket, kes on teinud suurepärase raporti ja samuti tänan teda ka eh, koostöö eest selle raporti koostamisel. samuti tänan Euroopa Komisjoni konstruktiivse koostöö eest ja tuletan kõigile kolleegidele meelde, et homme me peaksime selle vastu võtma ilma muudatusettepanekuteta. aitäh ja nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Sand, kaks minutit aitäh, me oleme jõudnud õigusloomelise mandaadi lõppu ja oleme jõudnud ka debati lõppu, sest tahame nüüd vastu võtta pandikirjade süsteemi. see protsess algas aastal kaks tuhat seitseteist, kui me võtsime vastu algatusraporti, kus rääkisime õigusloomelisest paketist, mis meil nüüd ongi olemas. tegemist ei ole olnud lihtsa teega sest pandikirjade süsteem on liikmesriigiti erinev. tegemist on finantsinstrumendiga, mis on olnud kasutusel sadu aastaid aga nad on erinenud, erinevalt arenenud, võttes arvesse liikmesriikide erinevusi. näiteks Taanis ja Saksamaal peetakse pandikirju oluliseks investeerimisvahendiks, aga Maltas, Maltal, minu koduriigis, ei kasutata neid üldse. seega on meie ees poliitiline väljakutse, sest me peame leidma ühtse raamistiku kõigi liikmesriikide jaoks, arvestades, et meil on kapitaliturgude liit kas meil peaks olema ühtne süsteem kõigi jaoks, nagu me Strasbourgis ja Brüsselis tihti tahame teha, või oleks meil vaja sellist mudelit, mis lubaks arvesse võtta ka seda, et liikmesriikide süsteemid on väga erinevad ja sealjuures töötavad tõhusalt. ma olen alati toetanud seda teist võimalust. kas me peaksime muutma seda, mida liikmesriigid on kümneid või isegi sadu aastaid kasutanud? ei peaks, aga Euroopa raamistikku oleks meil ikkagi vaja ja see aitaks meil progressiivselt liikuda ühtsetele reeglitele. nüüd oleme me jõudnud kompromisstekstini, see väljakutse on tekstis lahendatud siin on sees mitmeid elemente, mis EKONi komisjon kiitis heaks aastal kaks tuhat seitseteist ja samuti on siin tegeldud sotsiaaldemokraatide muredega. selle tekstiga tahetakse reegleid Euroopa Liidu tasandil harmoneerida, samuti nähakse ette suurem läbipaistvus ja investorite kaitse, kuid välditakse seda, et me hakkaksime lõhkuma olemasolevaid ja hästi töötavaid pandikirjade süsteeme mul on hea meel, et meie prioriteedid on selles tekstis kirjas ja ma soovitan kojal tungivalt see ettepanek homme heaks kiita, tänan. aitäh teile ja nüüd ECR-i nimel härra Marias, palun. kui palju aega mul on? üks minut ja kolmkümmend sekundit. tänan teid niisiis, härra juhataja. Kreekas ja Euroopas üldiselt valitseb praegu väga suur skepsis selliste pandikirjade suhtes. riiklikud võlakirjad on äh, ju ähm, teatud valdkondades läbi kukkunud või mõnes kohas on nende kasutamine lõpetatud ning Kreeka usub, et väikeinvestorid äh, pensionärid, kes Kreeka võlakirjadesse investeerisid, tegid äh, valesti, sest Eurogrupp võttis teatavasti vastu otsuse, mille tõttu need võlakirjad kaotasid viiskümmend kolm protsenti oma väärtusest. Kreekas on äh, praegugi inimesi, kes tõesti uskusid, et Kreeka võlakirjadel on mingisugune Ehm, usaldusväärsus, aga nüüd on neil niivõrd vähe raha, et nad ei suuda endale osta isegi mitte vajalikke ravimeid, nad ei saa vajalikku ehm, meditsiinilist abi. ja kõik see sellepärast, et nad investeerisid võlakirjadesse. nagu härra Luke oma raportis ütles, püütakse direktiivi ja määrusega nüüd anda investoritele suuremaid tagatisi, nii et pandikirjadesse investeerimist peetakse atraktiivseks, et investoreid, kes investeerida tahavad, oleks rohkem ja et pandikirjad oleksid selliseks vahendiks, mille abil luuakse kollektiivne turg, kuhu tuleb palju investoreid aga me peame olema ettevaatlikud ja mõtlema sellele, kuidas neid tagatisi antakse, nii et me ei jõuaks sellisesse punkti, kus ka pandikirjade süsteem lihtsalt kokku variseb. me peame mõtlema sellele, kuidas turg toimib, sellest sõltub ju kõik. kui tuleb uus suur kriis, kas siis pandikirjad ikka peavad sellele vastu? tänan. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Naktekaal. aga teda ei ole siis härra Gerald. Proszę bardzo. Euh, merci, monsieur le president. Euh, aitäh, härra juhataja, lugupeetud proua volinik, äh, lugupeetud äh, raportöör. kõigepealt äh, ma tahaksin õnnitleda härra Luket, raportööri, sest ta on leidnud pragmaatilise ja sobiva tasakaalu erinevate huvide vahel. mis puudutab tagatud pandikirju siis äh, tugevdatakse selle süsteemiga kapitaliturgude liitu. kõige olulisem on aga see, et me ei kaotaks silmist äh, selle uue õigusakti eesmärki. see tähendab seda, et me peame ennekõike toetama sellega reaalmajanduse arengut. muidugi me anname ka pankadele uue rahastusvõimaluse ja see on pikaajaline võimalus aga me peame sellest hoolimata olema väga tähelepanelikud ja, ja mitte unustama seda, millises õiguslikus raamistikus toimivad pangad. meil on vaja tagada ettevõtjatele ja üksikisikutele parem ligipääs rahastusele, seda esiteks, ja teiseks tuleb arvestada ka riske mis võivad seada ohtu pandikirjade pikaajalise edu. üldiselt äh, läksid läbirääkimised väga hästi ja uued pandikirjad lubaksid liikmesriikidel, kus pandikirju veel ei ole, hakata seda instrumenti kasutama ja teha seda äh, stabiilselt ka kriisi ajal, millest rääkis härra Luke. ja tegelikult on ju Euroopa võlakirjade süsteemi pikalt arutatud ja on arutatud ka selle eeliseid. ka mina võtan täna viimast korda sõna ja seetõttu ma tänan kõiki oma kolleege hea koostöö eest, ma soovin kõigile suurepärast äh, lihavõttepuhkust, aitäh! aitäh ka teile! nüüd äh, kolleeg Veres äh, üheks minutiks. lugupeetud juhataja, suur tänu, lugupeetud volinik me räägime praegu liikmesriikide õiguslike süsteemide minimaalsest harmoneerimisest ja see on kindlasti teretulnud. samuti on teretulnud see, et me saaksime kasutada uusi rahastamisvahendeid pankade refinantseerimiseks ja viia lõpule kapitaliturgude liidu. me aga me peame ka meeles pidama, et pandikirjad annavad pankadele võimaluse tegutseda ka finantskriisi ajal, nagu näiteks viimati nägime aastal kaks tuhat kaheksa. selles tekstis võetakse arvesse seda, et liikmesriikide turud on erinevad, meie tagatisnõuded on ka erinevad, näiteks Prantsusmaal on võimalik pandikirju kombineerida teiste, teist tüüpi võlakirjadega, kuid Saksamaal, Rootsis, Hispaanias, Itaalias ja Poolas on omad reeglid. seega, kui meil oleksid ühtsed reeglid, siis me saaksime ka vahetada parimat tava ja kasutada neid reegleid, mis tegelikult on kõige paremad kogu Euroopa jaoks. me peame me peame tagama kapitaliturgude sellise arengu, mis lubaks kapitali piiriüleselt kõige paremini kasutada. me peame tagama ka investorite kaitse ja selle, et pandikirjade süsteem toimiks pankade jaoks ka äh, finantskriisi ajal, sellistel aegadel, mis on keerulisemad. aitäh, nüüd äh, jõuame me vaba mikrofoni vooruni, kuid kedagi ei ole selles voorus sõna soovinud ja seetõttu saab uuesti sõna kohe proua volinik aitäh, lugupeetud liikmed, kõigi nende äh, kommentaaride ja sõnavõttude eest. Need sõnavõtud näitavad, et äh, tegelikult tõepoolest valitseb äh, üldine arusaam, et pandikirjasüsteemi on vaja. investorid nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda teavad, et uued pandikirjad, mida nimetatakse erinevate terminitega inglise keeles, et neile kohalduvad selged reeglid ja ka järelevalve. järelevalve on äh, tõhus ja me vaatame üle kõik olulisemad sätted järgnevatel aastatel. ma loodan Euroopa Parlamendi jätkuvale toetusele, loodan, et pandikirjad on edaspidi Euroopa majanduses veelgi olulisemaks rahastamisvahendiks. ma tänan nii raportööri kui variraportööre, suur tänu! aitäh teile, proua volinik, ja nüüd saab lõpetuseks sõna raportöör härra Luke. jaa, suur tänu, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, selle arutelu eest, suur tänu kõigile variraportöörile, samuti komisjoni töötajatele, meil on olnud äh, selle menetluse käigus väga hea koostöö ja mulle tundub, et põhiline sai siin arutelus ka ära öeldud ja võib-olla sellepärast ma piirduksin ainult kahe märkusega, esimene on väike kommentaar äh, Äh, millega ma vastaksin Nodis Mariasele, oma fraktsioonikaaslasele, muidugi me alati, me peame tagama selle, et võlakirjad ka tagasi makstakse, näiteks äh, äh, Kreeka võlakirjad on heaks näiteks sellest, et alati ei maksta võlakirju tagasi, kuid praegu me räägime siiski pankade võlakirjadest ja kui meil on mingisugused kahtlused äh, pankude, pankade suhtes, siis on meil ka teatud äh, tagatised äh, ja võlausaldajad on kaitstud. Kreeka valitsusel äh, on ehk endagi võlakirjade suhtes kahtlusi ja kindlasti tuleks kuidagi need võlakirjad kindlustada selleks, et äh, krediidikõlbulikkust Kreeka puhul äh, parandada. Fertsanti äh, kolleeg ütles, et oluline on see, et hästi toimivaid turge ei häiritaks, see on meiegi püüdlus, kuid samas me tahaksime siiski parimaid praktikaid selle direktiiviga jagada. kui me kuidagi äh, häirime mõnda turgu kuskil, siis peaks ju kõik äh, praktikad lubama, ka halvad praktikad, äh, aga see ei ole kindlasti harmoneerimise eesmärgiks antud juhul. meil on õnnestunud seda eksitust siiski vältida, et me oleme rõhunud selles seadusandlikus töös kvaliteedile Äh, liikmesriikide puhul, äh, kus neid kasutatakse, neid võlakirju, ja teised tunnevad siis väikest survet neid kasutusele võtta, võtta see ka oma seadusandlusse üle ja mulle tundub, et äh, see on hea samm tulevikku. aitäh! sellega on debatt lõppenud ja me hääletame homme. suur tänu kõigile! przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad a jest to pytanie ustne. järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatavad küsimused ja teemaks nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seaduse